Ja, guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen im Europäischen Parlament. Tere, tere hommikust, eh, daamid ja härrad. Eh, tere tulemast Euroopa Parlamenti. Ja tervitan teid soojalt siin parlamentide vahelisel kohtumisel. eriti tervitan ma kolleege erinevatest eh, liikmesriikidest, kakskümmend esindajat on täna siia kohale tulnud ja ma loodan, et tõlkega kõik klapib, ütleb esimees nii et äh, meie saaksime ikka omas emakeeles kõneleda. Euroopa Liit ju teatavasti on ühinenud mitmekesisuses moto järgi töötav institutsioon ja meil Euroopa Parlamendis on parlamentidevaheline koostöö ning mõtete vahetus alati olnud väga oluline ja sellepärast on mul väga hea meel, et te olete täna siia tulnud. nii et me saame äh, eelarve kontrolli küsimustes ja avaliku raha äh, hea kasutamise osas Euroopa Liidu liikmesriikides äh, mõtteid vahetada. meie päevakord on täna selline, et esimeses osas Lolita Vaikeni raport äh, kantakse ette, sest tegemist on äh, Seimi parlamendi kont-, äh, eelarvekontrolli komisjoni esinaisega ning edasi Vitor Manuel da Silva Calvera tuleb siia, kes on Kontrollikoja nimel raportit esitlemas meie tänast koosolekut kantakse üle ka internetis. kui te olete päri selle päevakorra projektiga sellisel kujul, nagu ta on, siis eh, niimoodi hakkamegi täna tööle. loomulikult üksikutes punktides on nähtud ette ka arutelu kõigi jaoks. ma ei näe, et keegi kolleegidest tahaks päevakorda muuta ning seetõttu panen ette, et eh, niimoodi lähemegi edasi. ma tahaksin teha paar sissejuhatavat äh, märkust selle kohta, kui oluline on eelarve kontroll kui selline. me oleme Euroopa Parlamendis äh, väga äh, olulisel veendumisel, et ajal, mil äh, avaliku sektori raha on väga piiratud ning regioonide ja Euroopa Liidu liikmesriikide eelarvetes on raha vajaka, on ikka ja jälle olulisem ülesanne seista selle eest, et maksumaksja raha kulutatakse otstarbekalt ning tegemist ei ole Äh, ainult äh, kulutustega, mis oleks õiguspärased, vaid et see oleks ka tõhus, mis tähendab, et maksimaalne tulemus tuleb saavutada minimaalsete vahenditega ehk tõhusalt, aga et kulutuste kohad ja read on ka õiged ja vajalikud ning seetõttu eelarve kontrolli komisjonis Euroopa Parlamendis alustasime väga olulist diskussiooni äh, mõni aeg tagasi koos Kontrollikoja ning ka komisjoniga nendel teemadel, sest me oleme veendunud, et äh, Euroopa Liidu äh, tuleviku eelarve peab olema äh, toimiva tõhususe põhimõttel rakendatav tulevikus see on muidugi väga suur väljakutse, mitmetes liikmesriikides samuti, sellepärast et äh, liikmesriikide ähm, mitmete puhul võib öelda, et eelarve on juba kulutõhususele ja toimimistõhususele suunatud. komisjon ja ka Euroopa Parlament peavad nüüd panema kirja eesmärgid, poliitilised eesmärgid, mille kohaselt äh, eelarveid on võimalik ka reaalselt pärast mõõta nende täitmist, nii et järgmisel aastal äh, Kontrollikoja ja komisjoniga me selles suunas ka töötame. Äh, loomulikult äh, eelarve koostamise küsimus ei ole ju mingisugune konkreetne audiitorkontrolli subjekt, vaid eelarve on alati ka poliitiline lahinguväli ja Euroopa Parlament on äh, tugevdanud ka eelarve kontrollijate mandaati nii, et Euroopa Liidu eelarve oleks äh, õigetes piirides. parlamendi ja nõukogu vahel on olnud väga äh, kõvad lahingud eelarve kaks tuhat kolmteist üle, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve võeti nüüd sellel nädalal lõpuks vastu või õigemini on vastuvõtmise teel, loodetavasti leidsime me õige kompromissi siin Äh, loodetavasti on võimalik äh, tõuke- ja ühtekuuluvusfondide osas äh, veel maksmata kohustused täita niipea kui võimalik, nii et lisaraha leitakse. lisaks on leitud kompromiss ka nõukogu ja komisjoni ja parlamendi nägemuste osas tänaste nappide vahendite tingimustes on oluline see, et mitmeaastase finantsraamistiku puhul oleks võimalik äh, vähendada liikmesriikide panuseid. aga te teate, et siin parlamendis nähakse seda väga vastuoluliselt, sellepärast et on väga suur osa parlamendist, kes tahaks näha Euroopa Liidu eelarve suurendamist reaalterminites. kui äh, üheksasada kaheksakümmend miljardit eurot, mis ette oli nähtud, vähendatakse järgmise aasta, järgmises mitmeaastases finantsraamistikus kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend üheksasaja kuuekümne miljardi peale, kakskümmend miljardit siis vähenemist, siis on meil tõeline kokkuhoiukoht olemas ning me oleme nüüd ka selgeks teinud, et kõik liikmesriikide eelarved pigem kasvavad. Äh, argumentideks on äh, siis see, et hinnatõus on ja palgatõus on, millele peab vastama ka Euroopa Liidu riikide eelarve. Äh, samas äh, on palgad Euroopa Liidu institutsioonides vähenenud äh, ja sellepärast ka mitmeaastane finantsraamistik on reaalterminites väiksem. oluline on ka see, et tõhus kulutamine oleks tagatud, ehk meie institutsioonide kontrolliorganid seisavad selle eest, et iga euro, mis on kulutatud, kulutatakse õigesse kohta ja tõhusalt ja nüüd tulen ma viimase märkuseni, kaheksakümmend protsenti Euroopa Liidu eelarvest äh, on jagatud pädevused ehk liikmesriigid haldavad äh, neid rahasid. liikmesriigid ja ka regioonid, äh, tähendab see, võtavad eelarve täitmise eest Euroopa Liidus väga suure vastutuse ja see tähendab ka seda, et eelarve täitmise mm, küsimus sõltub sellest, kuidas käituvad liikmesriigid ja regioonid siin. ma arvan, et meil ei ole siin kindlasti konfliktse olukorraga tegemist, vaid äh, koostööga ja harmooniaga. minu arust iga eelarve puhul, ükskõik kas raha tuleb Euroopa Liidu eelarvest, rahvuse eelarvest või regiooni eelarvest, äh, tuleb igal juhul äh, maksumaksja rahaga hästi ümber käia. niisiis tänan teid, daamid ja härrad, praegu tähelepanu eest võib-olla mõningad lühikesed märkused veel tänase päeva kohta. tänane konverents on plaanitud selliselt, et kõik osalised saaksid sõna, kes seda soovivad, nii et võimalikult palju inimesi äh, ikkagi sõna saaks ja seetõttu oleme me seadnud reeglid niimoodi, et kõneaeg oleks igale ühele maksimaalselt viis minutit, nii saame me vastata ka kõikide palvele sõna saada. pärast siis meie võtmeesineja ettekannet teeme niimoodi, et kaks rahvusparlamentide esindajat saaksid sõna ja siis Euroopa Parlamendi esindaja samuti, kui selliseid liikmeid on, kes sõna soovivad. aga ma arvan, et meie väikeses äh, keskkonnas on võimalik ka kõnelejate nimekirja paindlikult aeg-ajalt muuda. me oleme andnud teile välja äh, kõne ja palumise äh, paberid, teil on võimalik siis sellisele väiksele kaardile kirjutada, et te sõna soovite, nii et me teame teie nime ja seda parlamenti, mida te esindate ja sellega ma arvan, et on tehnilised küsimused läbi räägitud, aga veel üks märkus. kaksteist kolmkümmend pakutakse võileibu siinsamas koosolekusaali ees, nii et lõunat antakse ka. daamid ja härrad, suur tänu teile tähelepanu eest. ja järgnevalt annaksin siis sõna meie kon-, äh, eelarve kontrolli äh, esinaisele äh, Läti Seimist Leedu Seimist. Eh, nii et teil on sõna, proua Vaikine. gerbiamas komiteto pirmininke, brangus kollegos. lugupeetud esimees, kallid kolleegid. kõigepealt eh, tahaksin tänada eelarve kontrolli komisjoni selle algatuse eest eh, läbi viia see arvamuste vahetus, mis puudutavad kulutuste läbivaatamise mudeleid me oleme teadlikud sellest, kui vajalik on kasutada avalikke vahendeid ratsionaalselt ja tõhiselt, tõhusalt. viimase aja majanduskriisi raames on sellel küsimusel eriline roll ja meie siin parlamendis oma komisjoni poolt peame tagama enda poolt võimalikult hästi valitsuste vastutusrikast käitumist äh, ja Euroopa Liidu vahendite kasutamist. täna on mul au rääkida teile Leedu kogemusest ning esitleda teile neid kontrollimeetmeid, mida kasutame Leedu parlamendis Seimases. ma rõhutan teile algusest peale, et tõhususe tagamine avalike vahendite kasutamise puhul ametivõimude poolt on ette nähtud Seimase kodukorras äh, ühe põhilise tegevusena. sellepärast äh, pöörame suurt tähelepanu nii tõhususele kontrolli puhul äh, parlamendi poolt ja Leedus äh, on nii Euroopa kui ka Leedu riiklikud vahendid äh, eelarvevahenditeks loetud, sellepärast mis puudutab eelarvevahendite tõhusat kasutamist, siis tähendab see ka Euroopa Liidu vahendite tõhusat kasutamist, kuid samas on meil äh, ka spetsiifilisemaid sätteid, mis on ette nähtud ainult Euroopa struktuuriabi kontrollimiseks. kõik see vastab Euroopa õigussäätetele, mis näevad ette konkreetseid sätteid abiraha kontrollimiseks ja haldamiseks me oleme teadlikud sellest, et kui tegemist on Euroopa abirahaga, siis on tegemist Euroopa kodanike maksumaksjate rahaga, sellepärast on selle kasutamise tulemuslikkus vastama väga rangetele nõuetele, veelgi rangematele nõuetele kui riiklike vahendite puhul. ja nüüd tahaksin teile välja tuua ka need meetmed, mis on meie kontrolli äh, al-, mudeli aluseks kõigepealt on äh, eelarve täitmise kinnitamine. igal aastal esitletakse Seimasele äh, eelarve täitmise raportit ja meie riiklik äh, auditiamet kontrollib neid raporteid ning selle täitmise õiguspärasust mis puudutab avalike vahendite haldamist ja kasutamist see tugineb audiitorite kogutud äh, tead-, äh, informatsioonile ning äh, kõik parlamendikomisjonid käsitlevad seda raportit, spetsiifilised komisjonid äh, huvitavad muidugi konkreetsete institutsioonide toimimisest ja eelarvekomisjon keskendub süsteemsetele probleemidele, kuid kahjuks on olukord selline, et spetsiifilised komisjonid ei kasuta piisavalt kinnitusmenetlust kui parlamendi kontrollimeedet, mis lubab tagada abivahendite, vahendite kasutamise äh, ratsionaalsust ja äh, tulemuslikkust. kahjuks äh, lähtutakse liiga tihti põhimõttest, et kõige olulisem eesmärk on saavutada võimalikult palju abiraha teatud valdkonnas ning selle kasutamine on kas valitsuse või ühe ministri pädevuses ja ähm, täitevvõim ei ole ette näinud siin mingisuguseid alternatiive nende vahendite kasutamiseks ega ka vii läbi mõjuhinnangut nende kasutamise puhul. meie leiame, et kontrolli puudumine parlamendi poolt toob endaga kaasa aasta, aasta järelt süsteemseid probleeme. alustades kõigepealt lihtsate e-, aruandeprobleemidega ning lõpetades avalike turgude mõjutamistega. kui kontrollid oleksid täpsemad ja kui siin nõutakse suuremat äh, poliitiliste juhtide vastutust oma pädevusvaldkonnas, siis leiame, et veamäär ning eksimuste arv võiks väheneda. auditikomisjon oma pädevuses püüab äh, koosolekutel äh, tõstatada kõige olulisemaid äh, raportitest tulenevaid probleeme, mis on seotud äh, audititega ning äh, kuulata ära ka selgitusi, mida auditeeritud institutsioonid pakuvad. Nendel koosolekutel on institutsioonide esindajad ebamugavas olukorras, sest nad äh, Nad peavad esitama selgitusi, eriti just meedia kohal olles, kuid vähemalt on siin olemas läbipaistvus. oleme täheldanud veamäära vähenemist ning eksimuste arvu vähenemist just äh, nende institutsioonide juhtide puhul, kes meie, meile aru andma olid kutsutud. kriisi alguses, kui oli oluline säästa iga senti, siis äh, alustas meie komisjon perioodilist kulutuste kontrolli. me valisime äh, need valdkonnad kontrollimiseks, kus me leidsime, et saame teha võimalikult suuri, suurt kokkuhoidu krediidiassigneeringute eest vastutavad isikud peavad andma parlamendile aru selle kohta, kuidas nad on finantseerinud ekspertide esitlusi, transporti ja muid kulutusi, samuti peavad nad esitama konkreetseid andmeid palgafondide kasutamise kohta sellepärast oleme loonud infosüsteemi, mille abil täidavad institutsioonid internetis formulare ning andmed kantakse tabelisse, mida saame hiljem kasutada andmete analüüsimiseks. auditikomisjon viib läbi äh, andmete analüüsimise ja hindamise ning saadud andmed ja nende analüüs avaldatakse Seimase internetileheküljel. institutsioonid, äh, äh, juhid, äh, kelle institutsioonid kõige rohkem kulutavad või kus on teatud kahtlusi, kutsutakse auditi järgselt aru andma ja institutsioonid, kus äh, on vaja lisaküsimusi esitada, äh, nemad peavad esitama oma omalt poolt kirjalikke selgitusi, samuti samuti oleme nõudnud konkreetsete missioonide nimekirja teatud perioodi puhul, kus on välja toodud delegatsioonide suurus ja nõuame selgitusi ühe või teise missiooni kohta. samuti oleme analüüsinud kulutusi ekspertide, äh, sõltumatute ekspertide puhul. me soovime teada, kui palju nende teenused maksma lähevad ja eriti, milline on nende poolt toodud lisandväärtus ja kasulikkus Neid äh, andmeid analüüsitakse põhjalikult äh, ja muidugi nende institutsioonide esindajad, kelle puhul sellist kontrolli läbi viiakse, ei ole olnud sellele väga rõõmsad ja nad on pidanud andma selgitusi nii meie komisjoni liikmetele kui ka meediale. ja peab ütlema, et need meetmed on tulemuslikud. kulutused äh, on tõesti kahanenud ja institutsioonid selgitavad paremini, kuidas nad neid kulutusi on teinud mis puutub äh, palkade läbivaatamist, äh, siis siin pöörame erilist tähelepanu erilistele äh, finantsstiimulitele kriisi ajal, kui avaliku sektori palgad vähenevad, on nende stiimulite või boonuste maksmine kahjulik Eh, nende institutsioonide imidžile, loomulikult tuleb innustada töötajaid ja sellised boonused on nende motivatsiooni tõstmise vahendiks, kuid neid jagatakse subjektiivsel alusel, sellepärast on meie komisjon arvamusel, et eh, rasketel aegadel on selliste boonuste maksmine vastuvõetamatu ja solidaarsusega vastuolus ja eh, võtame seda arvesse ka järgmise aasta eelarve ettevalmistamisel. näiteks äh, võtame ühe mm, ülikooli, kus maksti kolm ja pool miljonit äh, liiti boonusteks ja siin oleme teinud ettepaneku vähendada selle äh, ülikooli rahastust järgmisel aastal, sellepärast et leiame, et kui kriisi ajal on äh, ülikoolile võimalik maksta selliseid boonuseid, siis see tähendab, et ta saab liiga palju abiraha ning seda raha oleks võimalik kasutada mõistlikumalt. ma arvan, et sellised vahendid, äh, mida oleme hakanud juba kasutama, Äh, on ka tõhusad ja on juba vilja kandnud. meedia ja ajakirjanikud äh, soovivad selliseid raporteid näha, nad äh, keskenduvad nendele dokumentidele ja nad nõuavad avalikke selgitusi konkreetsetelt isikutelt. samuti aitame seega kaasa läbipaistvamale eelarve kasutusele ning kõik äh, avalikud institutsioonid saavad paremini aru anda ühiskonnale. tulemusauditid, äh, mida viib läbi meie kontrollikoda, aitab samuti kaasa paremale, tõhusamale äh, vahendite kasutamisele siin on eesmärgiks hinnata ühe või teise süsteemi eh, tulemuslikkust, mida eelarvest rahastatakse ja kui eh, selline analüüs on läbi viidud, eh, siis kui seda olukorda parandatakse, siis see tähendab vahendite paremat kasutamist. Need auditid lubavad hinnata ka äh, vahendite kasutamise mõistlikkust, Seimase statuut annab äh, auditikomisjonile pädevuse raporti, äh, auditiraportite läbivaatamiseks, kui me saame tavaliselt ähm, tulemusraporti, siis äh, kutsume kokku pädeva komisjoni, kes hindab seda sisulisest aspektist ja meie komisjon omalt poolt hindab äh, vahendite kasutamise tõhuslikkust, sest äh, me leiame, et Äh, spetsialiseerunud komisjon ei soovi seda aspekti alati hinnata. pärast seda, kui oleme läbi vaadanud auditi raportid ja pärast seda, kui oleme ära kuulanud äh, pädevate struktuuride esindajad, mis puutub siis äh, soovituste ellurakendamist, siis väljendame nendele soovitustele oma poliitilist toetust ja nõuame omalt poolt nende soovituste ellurakendamise kohta tõendeid ja tagame seega parlamendi kontrolli. teatud juhtudel, kui no, kontrollitud institutsiooni ning auditi ameti vahel on teatud ebakõla, soovituste ellurakendamiste asjus, siis võib komisjon vastu võtta raporti või resolutsiooni, mis on kohustuslik ja mis näeb ette teatud äh, meetmete ellurakendamist. mõnikord on selline resolutsioon ainus viis, kuidas tagada soovituste tõeline ellurakendamine. eelarve vastuvõtmisel nähakse ette vahendeid investeeringus, investeeringuprogrammide jaoks riiklikul tasandil, tegemist on vahenditega, mida kasutatakse ehitamiseks või äh, infosüsteemide tõhustamiseks ja kaasajastamiseks. Äh, auditikomisjon peab jälgima nende programmide ellurakendamist ja meie komisjon huvitub teatud projektidest, eriti äh, käime koha peal, kontrollime kulutuste tõhusust ja tulemuslikkust ja pärast seda, kui oleme kohapeal olukorda kontrollinud, töötame välja dokumendi otsuse näol mis äh, toob välja konkreetsed soovitused, mis on pädevatele ametivõimudele suunatud. peab ütlema, et äh, meie komisjon on vaba valimaks äh, neid projekte, mida kontrollida, see valik toimub selle info põhjal, mida oleme saanud erinevatest allikatest ja mis puudutab teatud fondide kasutamise puudujääke ja tahaksin teile esitada ka struktuuriabi kasutamise kontrolli mudelit, mida Leedus kasutame ning pärast seda esitlen ka audit samuti ähm, kontrollikoja pädevust. kahe tuhande kuuendal aastal, kui seda süsteemi välja töötama hakkasime struktuuriabi puhul, siis otsustati, anda kontrollikojale Leedus pädevus auditi läbiviimiseks struktuuri, Euroopa Liidu struktuuriabi puhul. minu meelest on ainult Rumeenia praeguseks selle mudeli vastu võtnud, teistes riikides on teised ametid selle kontrolli eest vastutavad, kuid Leedu valis selle mudeli mitmel põhjusel. valisime kontrollikoja pädevaks ametiks äh, mitmel põhjusel, kõigepealt äh, selle institutsiooni sõltumatuse pärast äh, võrreldes teiste kontrolliametitega, see on ju põhinõudmine sellise ameti puhul. teine põhjus, Leedu võtab väga tõsiselt Euroopa Liidu vahendite kasutamist ning Eh, nende vahendite kasutamise õiguspärasust, sellepärast eh, valisime struktuuri, mille pädevus eh, ja autoriteet ei ole kahtluse all mitte mingil juhul ja soovisime rahustada ka poliitikuid ning tagada neile, et Äh, struktuurifondide kasutamise probleeme on võimalik kiiresti tuvastada ning lahendada. oleme juba oma kogemusest näe-, lähtuvalt näinud, et äh, kontrollikoda on oma tööd väga hoolikalt äh, teinud ja väga rangetest reeglitest lähtuvalt ning äh, igasuguste vigade vältimine on siin põhieesmärgiks äh, kui teised institutsioonid toimivad liiga aeglaselt eh, ega paranda olukorda piisavalt kiiresti, sellepärast on Euroopa Komisjon eh, peatanud kahe tuhande üheteistkümnendal aastal eh, teatud maksed Leedule, see tõi endaga kaasa suure skandaali, kuid lõpuks oli see isegi positiivne, sellepärast et vajalikud otsused võeti vastu, et Äh, kontrolli ja juhtimissüsteemi parandada ning kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal sai Kontrollikoda esitada juba positiivsed hinnangud äh, meie olukorrale võttes arvesse, et kahe tuhande kaheteistkümnendal ja kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal saavutasid kulutused äh, ähm, ühe kõrgematest tasemetest Euroopa Liidus, siis meie kontrollikoja sõnul on olukord paranenud ning kontrollikoda on aidanud kaasa sellele, et Leedu ei oleks probleemi põhjustajaks võib-olla on teatud isikuid, kes leiavad, et auditiamet, mis on sõltumatu, ei ole piisavalt äh, range ja võib-olla oleks parem rakendada mingisugust ametit, mis äh, kontrolliks põhjalikumalt äh, veamäära ja kuid meie leidsime, et valisime kõige raskema tee, mis on nende kaasa olnud teatud probleeme, kuid see on meid tugevamaks muutnud, sellepärast rakendame sama mudelit ka mitmeaastase finantsraamistiku puhul edaspidi ning sellepärast on Euroopa Komisjon avaldanud ka usaldust meie kontrollikoja suhtes. Euroopa Komisjon ei ole mingisuguseid märkusi siin teinud ning hinnanud alati positiivselt kontrollikoja iga-aastaseid aruandeid. sellepärast loodame, et kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani on struktuurifondide kasutamise kontroll tõhus ja asjakohane. rõhutan, et kui iga-aastased aruanded kiidetakse heaks Euroopa Komisjoni poolt, siis arutatakse nende raportite üle ka Seimase auditikomisjonis, meie komisjon teeb kõik võimalikku, et soovitusi mis äh, auditorite poolt on välja toodud, ka õigeaegselt ellu rakendataks. meil on hea meel selle üle, et Leedul on äh, haldus- ja kontrollimudel, mis lubab tagada Euroopa Liidu vahendite vastutusrikast kasutamist ning lõpuks tahaksin teile meelde tuletada, et auditikomisjon Leedu parlamendis viib läbi väga olulist tööd, mis puudutab kulutuste kontrolli ja me kasutame teatud rida meetmeid, kõigepealt on eelarve täitmise hindamine, siis auditiraportite hindamine, tulemusraportite hindamine järelevalveraportite ja eh, soovituste ellurakendamiste hindamine, seejärel ehm, vaatame üle eh, riskikulutused ja samuti on mm, samuti on komisjon määranud kontrollikoja struktuuri abi kontrollijaks ning analüüsime neid raporteid, mida Kontrollikoda meile esitab. selleks, et tagada vahendite tõhus kasutamine, kasutame nii poliitilist survet kui ka läbipaistvusmeedet. mul on, ma tänan teid tähelepanu eest ja soovin teile tõhusat tööd uusi ideid selleks, et saavutada meie peamist eesmärki, mõistlikku eelarvevahendite kasutamist ja muidugi püüame tugevdada ka täitevvõimu vastutust selles valdkonnas. jaa, vielen Dank, Frau Vaikinen suur tänu, proua Vaikine, selle väga huvitava sissejuhatuse eest praktikasse, töösse, praktilisse töösse teie eelarve kontrolli komisjonis ning suur aitäh teile ka väga avatud äh, ettepanekute eest, kuidas võimalik on protsessi parendada, aga samas, mis on toonud praktikas kaasa väga suured keerukused võib-olla on see ka väga heaks alguspunktiks, kus meie mõlemad õppijate organisatsioonidena saame üksteisele olla eeskujuks. tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et teie ees on roheline äh, formulaar, sinna peale saate te kirjutada oma nime ja kust te tulete ning nii on teil võimalik sõna paluda. täitke palun see sedel ära ning esimesena saab sõna härra Krukovitš Horvaatiast oma parlamendi eeskõnelejana. kus te olete? olge hea. suur tänu. kallid kolleegid, mina olen Horvaatia parlamendist ja tahaksin teile rääkida meie kogemusest eelarve kontrolli valdkonnas. nagu te oma sissejuhatuses juba ütlesite, härra esimees, on eelarve kontroll väga oluline. eriti kui on tegemist poliitikute poolt kasutatavate vahenditega, mis tulevad maksumaksjate taskust. olukord Horvaatias on järgmine. meil on üks institutsioon ehk riiklik ähm, äh, riiklik läbivaatamisamet, mis peab tagama selle, et äh, kõiki eelarveid tõhusalt kasutatakse, olgu siis tegemist äh, riikliku või regionaalsete või kohalike eelarvetega. see läbivaatamine viiakse läbi eelnevate aastate kohta ning pärast seda äh, peab äh, riiklik auditiamet siis pöörduma Horvaatia parlamendi ja selle komisjonide poole, kes on vastutavad äh, eelarve kontrolli eest ning äh, esitama kõikide institutsioonide aruande, keda kontrolliti. ning see auditiamet või siis Horvaatia kontrollikoda reaalselt Äh, ja meil ei ole tegelikult äh, parlamendis ähm, konkreetselt äh, ähm, eelarve auditi komisjoni. mis puudutab minu eelkõneleja ettekannet, siis meie parlament saab ähm, korrale kutsuda neid kes on vigu teinud ning nõuda nende tagasiastumist. tegemist on et-, edusammuga, sest praeguse hetkeni meie riiklik kontrollikoda ainult informeeris Horvaatia parlamenti oma tehtud tööst. kuid mõnikord tehti seda suure hilinemisega. ja mõnikord läks äh, selleks rohkem kui aasta, seega ei olnud väga tõhus ja nüüd, niipea kui audit on lõpule viidud ühe institutsiooni puhul, võtab äh, parlamendi komisjon, kes äh, tegeleb eelarve ning finantsküsimustega, kontrollida et kõik vead oleksid parandatud. rahandusministeerium tegeleb ka eelarve kontrolliga suures osas jooksva aasta puhul, siis vastavalt kas kodanike kaebustele, kes kaebavad teatud eksimuste üle või siis ähm, riigi nõudmisel igal juhul saame kontrollida olukorda jooksva aasta puhul samuti meil on seega ühelt poolt eelarve kontrollisüsteem ning sõltumatu institutsioon, meie riiklike kontrollikoda, mis viib läbi eelarve kontrolli. see lubab tulemuslikku kontrolli eelarvete puhul ja see ongi meie peamiseks rolliks, aitäh. ja, äh, suur tänu Horvaatia eelarvekontrolli äh, komisjoni esimehele nende sissejuhatavate sõnade eest ja järgnevalt palun annaksin sõna Rootsi parlamendi Riksdagi esindajale härra Kjörtlo, teil on sõna. jah, pidešön, sorry Tack så mycket, tack herr ordförande och kära kollegor. Suur tänu, härra esimees, head kolleegid. Rootsis toimus tegelikult juba finantskriis üheksakümnendate alguses ja seetõttu oleme me tegelikult kogenud seda kõike, mis praegu on kõigi ülejäänud riikidega aset leidnud. niisiis oli meie finantsturgudel ja pangandussektoris kriis juba üheksakümnendate alguses olemas ning äh, see tähendab seda, et reaalsed äh, kulud äh, kasvasid, negatiivne kasv kestis kolm aastat, ettevõtted läksid pankrotti ning kuna riik pidi võtma mõned, mitmed pangad üle, mõjutas see ka loomulikult äh, maksumaksja raha äh, kasutust. enne seda kaheksakümnendatel aastatel viis Rootsi läbi mitmeid reegleid. me muutasime, muutsime finantsturgude ja pangandussektori reegleid, aga avalikus sektoris oli samuti vaja teha muudatusi selleks, et kogu eelarveprotsessi üle paremat kontrolli saavutada ning et avalikku rahastamist parendada. ja ma tahaksin rõhutada, et Rootsis tahtsime me väga selget mõju eelarvestamisprotsessi üle parlamendilt taotleda ja üks olulisemaid instrumente Mm, oma eelarve korrastamiseks ongi see, et selged reeglid on eelarve ühestamise protsessis ning lihtsaim viis sellise kontrolli tagamiseks on öelda, et äh, valitsus küll otsustab eelarve üle, aga meie jaoks ei tundunud see õige meetod edasiminemiseks. meie arvasime, et parlamendil peab olema eelarvestamise protsessile täpselt samasugune selge mõju, nii et meil on kulude ja tulude kohta parem ülevaade. nii et eelarve kontrolli korras pidamiseks ja eelarve mõjutamiseks on kõige tõhusam see, et eelarveraamistik mis on üheksakümnendatel aastatel paika pandud, leiab ka tänasel äh, ajas tegelikku rakendust. ning need põhimõtted äh, tuleb kõigepealt õiguslooja poolt paika panna ning äh, selle tulemusena on tekkinud teatud tavad üheksakümnendatel ja see Äh, kriis, mis nüüd tekkis kahekümne üheksandast aastast alates, on mõningad korrektiivid ka meie süsteemi sisse viinud, aga põhisüsteem on ikkagi sama. meil on mõned reeglid, mida me jälgime. esiteks, äh, eelarvestamise protsessis on meil üks eraldi organ, mis vastutab avaliku raha kasutamise eest ning äh, see komisjon teeb ettepanekuid igal aastal ka selle osas, kuidas saaks avalikus sektoris raha kokku hoida ja ette on nähtud äh, kokkuhoid keskmiselt üks protsent SKT-st äh, kogu majandustsükli jooksul. mis tähendab äh, ühtlaselt ka seda, et riigieelarve rida võib olla puudujäägis, aga heades, headel aegadel tuleb seda siis korvata ühe protsendiga SKT-st ja siis on meil ka kulude maksimaalne lävend riigile. valitsus pakub välja, milline võiks olla kulude äh, lävend, sealhulgas pensionid kaasa arvatud järgmiste aastate jooksul ning äh, selle kinnitab heaks ka parlament ja sellise maksimaalse läve paikapanemise läbi on valitsus näinud ette, milline on piir äh, kulude jaoks ja maksustamise jaoks, nii et me saame äh, puudujäägi ja äh, ülejäägi piirimail opereerida. ning meil on ka kontroll kohaliku ja piirkondliku sektori üle et nemad peaksid, kohalikud omavalitsused peaksid ka oma eelarve hoidma tasakaalus, kui nad, kui neil tekib raskusi, siis kolme aasta jooksul on võimalik teha korrektiive. eelarvestamisprotsess on väga konkreetne ja rangete reeglite kohane. valitsusel kahekümnendal septembril hiljemalt, detsembril hiljemalt on vaja äh, teha ette, ettepanek eelarve osas eh, parlamendile ning kahes sammus seda arutatakse. esiteks eelarve raamistiku kokkulepe, mis eh, siis eh, tulusid käsitleb ning maksimaalset piirmäära ja see maksimaalne piirmäär arvestatakse välja mitmete aastate kulutuste põhjal. see kiidetakse heaks nii tulud kui kulud kahekümne seitsmes valdkonnas. nii et äh, siin manööverdamisruumi ikkagi jääb. ja parlament äh, vaatab iga kulutust äh, eraldiseisvalt ja kui ühes äh, valdkonnas kulutusi suurendatakse, siis tuleb teisest kohast jälle kokku hoida ja see eelarve arutelu algab siis, nagu öeldud, kahekümnendal septembril ja aasta lõpuks jõuab lõpule. meile näib, et äh, kõige olulisem faktor äh, tõelist kontrolli kulude ja tulude üle omades äh, ongi konkreetne raamistik, mida järgida ja edasi on loomulikult vaja teha ka järelanalüüs, kuidas siis neid rahasid on kasutatud reaalselt. ja siin on meil ka äh, Riigikontroll paigas äh,, audiitorid tegelevad sellega, tegemist ei ole mitte parlamendi kontrolli all oleva organiga, vaid äh, sõltumatu organiga ning nad viivad läbi iga-aastast äh, riigi tegevuste auditit, äh, sealhulgas valitsus, valitsuse tegevused ning ka Rootsi Keskpanga tegevus. ja ka tulemuse või tõhususe Mm, audit tehakse, sellepärast et äh, siin vaatavad audiitorid äh, mitmeid tegevusvaldkondi, äh, nad valivad seal eraldi osad välja ning kontrollivad, kas kodanikud saavad oma raha eest parima võimaliku teenuse. ning seda otsustatakse parlamendi öö, otsuste läbi kokkuvõttes tahaksin ma öelda, et eelarveraamistik ja väga selge järelanalüüs meie audiitoritelt on just võtmefaktorid, äh, mis on toonud kaasa selle, et meil on väga hea kulude kontrollimise mehhanism Rootsis ning ka meie majandus on kontrolli all ja riigivõlg täpselt samamoodi. jaa, vielen herzlichen Dank! suur tänu teile selle ülevaate eest Roodi, Rootsi parlamendi kohta ning nüüd saab sõna proua Kressle Euroopa Parlamendist. head kolleegid, suur tänu teile väga huvitavate sissevaadete eest teie töösse. kõigepealt tahaksin ma raportöörile öelda, mida me üldse tänast koosolekut planeerides silmas pidasime, sellepärast et see mängib väga olulist rolli meie Äh, koostöö intensiivsemaks muutmiseks. kaks tuhat kaksteist detsembris saime me esimest korda komisjonilt ettepaneku äh, eelarve äh, kontrolliteatise kaks tuhat kaksteist, siin on arvud ka välja toodud, mis ütlevad, et kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal oli kulukohustused sada nelikümmend miljardit suuruses ning neli koma neli üks üheksa miljardit eurot tehti pärast korrektiive. mis puudutab siis eh, sissetulekut, oli, siis me räägime siin eh, kuussada kaheksakümmend miljardit eurot, eh, kolm koma kaks protsenti maksetest siin, kui me vaatame ka korrektiive see oli täpselt äh, seesama summa, mida me liikmesriikide parlamentidelt ootasime, sellepärast et äh, Euroopa Liidu maksumaksjad tervikuna peavad seisma selle eest ja kompenseerima seda, mis siin rohkem kulutatakse. viiskümmend kaheksa protsenti kõikidest äh, korrektiividest finantsvaldkonnas on läinud mitmetesse liikmesriikidesse, et kat-, katta kulukohustusi eelmisest perioodist kuni kaks tuhat kuus. Äh, väga palju läks näiteks äh, Hispaaniasse nendest rahadest ja kaheksakümmend protsenti nendest äh, vigadest, mis tehti, oli, oli seotud Ühtekuuluvusfondi rahadega. ja jällegi vead tehti peamiselt Itaalias, Kreekas ja Hispaanias ning ka eelmisel perioodil nägime me seda, et Kreekas tehti mm, kõige rohkem kulutusi Äh, vigu on seal väga palju äh, või äh, seal võrdlusena ka Ida-Euroopa riigid, Poola ja Tšehhi tegid mitmeid vigu, ma ei tea, kas asi on siis selles, et et äh, lihtsalt kontroll on nõrgem äh, Kreeka puhul või, või nad ei ole nii hoolega vaadanud oma numbreid. üldkokkuvõttes võib aga öelda, et liikmesriigid ei teosta korralikult kontrolli, vigade esinemise määr on väga-väga suur ja see tähendab ka seda, et Euroopa Liidu maksumaksja peab selle vahe kinni maksma. kaheksakümmend protsenti äh, Euroopa Liidu eelarvest on äh, toodud välja äh, siin vahendite haldamise äh, all ning Kontrollikoda on öelnud ka, et raha annaks oluliselt kokku hoida siis, kui liikmesriikide kontrollimehhanismid töötaksid paremini ja siin me näemegi teiega koos ühtset ülesannet, kuidas liikmesriikide vastavad pädevad ametivõimud selleni viia, et eelarvekontroll tõesti töötu-, töötaks nii et äh, praegu on selline tendents, et me ühest küljest ei ole rahul eelarvega Euroopa Liidu tasandil ja selle kontrolliga, aga teisest küljest ikkagi liikmesriikide pädevate organite töö tõttu väga palju läheb kaotsi. me oleme kutsunud ka pädevad Hispaania ministrid meie äh, komisjoni ette, oleme rääkinud ka Rumeenia ja Tšehhi ministritega läbi ning äh, seda juba kaks aastat järjest nii et üks asi on liikmesriikide tegevust äh, järgida, aga kaks aastakümmet äh, valesid äh, arvutusi tähendab seda, et komisjon peaks palju jõulisemalt reageerima. Hispaania on juba üheksateist aastat olnud vigade tegemise esinemises kõige esimene, nii et Itaaliaga koos on nad eesrinnas siis valearvutuste osas ka uues tõukefondide määruses jäävad äh, põhireeglid paigas, paika nii, nagu ta on, mis tähendab, et äh, need riigid, kes samade reeglite vastu ikka ja jälle eksivad, äh, millegagi reaalselt seda kompenseerima ei pea sest äh, tavapäraselt, äh, kui me vaatame reeglite rikkumist, siis äh, mingil hetkel ei tohi ju, kui te kogu aeg liikluseeskirju rikute, lõpuks autoga tänavale minna, samas meie määruses aga mingisuguseid sanktsioone ei järgi, järgne. lõppkokkuvõttes on ju Äh, liikmesriigi maksumaksja see, kes peab äh, kõik need vead kinni maksma, sellepärast et esiteks maksab ta esimest korda sisse Euroopa Liidu eelarvesse ning teist korda maksab ta lisaks selle eest, et äh, liikmesriikides on tehtud arvutus- ja läbiviimisvigu. minu arust oleme me me oleme saatnud ka pilootprojekti korras oma esindaja Itaaliasse, eh, sellepärast et eh, sealsed eh, veakvoodid on viinud nii kaugele, et kolmsada miljardit eurot on kaotsi läinud aastate jooksul ja me oleme kutsunud ka mm, üles liikmesriigil võtma vastutust oma eelarvest nende, selle raha eest. nii et me tahame tõesti näha sanktsioone, me tahame näha ka neto finantsparanduste kohta automaatset mehhanismi ja liikmesriigid, kellel on väga kõrge veamäär, peaksid seisma selle eest, et nende eelarveraamistik ka selliseid kompensatsioone võimaldaks. nii et äh, me tahame kindlasti veamäära suruda allapoole igasuguste meetmetega. meil on ka menetlus, kus komisjon saab kontrollida rahade kasutust nende liikmesriikide puhul, kelle veakvoot on olnud väga suur ja komisjonil on võimalus siis otse sekkuda ja äh, nende tegevust kontrollida. kui komisjon teeb selgeks, et isegi liikmesriikide poolt kontrollitud ja veavabaks tunnistatud projektid sellegipoolest äh, vigadega olid, äh, nõuame me, et Euroopa Liidu toetusrahad makstakse tagasi Äh, Euroopa Liidu eelarvesse, siin on äh, öeldud küll aga, et see tagasimakse äh, piirmäär on kolm protsenti, mida ei ole just väga palju, nii et see ilmselt kedagi ei motiveeri. me tahame aga koostööd paremat teiega ja ka rahvuslike audiitoritega või kontrollikodadega, selleks et need haldusreeglid, mida ei ole õigesti ellu kutsutud, Äh, ei tohiks osu-, ohustada kindlasti tervet Euroopa Liidu eelarvet, me loodame, et see süsteem läheb hästi töösse ja ootame teie head panustamist ja koostööd. jaa, Finland. Äh. suur tänu, proua Kresla jätkab äh, härra esimees proua Kresle rääkis juba eelarve kontrolli komisjoni ees ka mitmetest nendest aspektidest, mis meile siin Euroopa Liidu tasandil ähm, on südamelähedased, aga valmistavad ka raskusi. Äh, räägime siin liikmesriikide pädevuse ja vastutusvaldkonna äh, eest ja ma tahaksin seetõttu ka küsida, kas rahvusparlamentide esindajad saaksid siin äh, kohe mingi seisukoha võtta, meil on veel esimeses aruteluvoorus veidike aega sest tegelikult juba Kontrollikoja president on meie ees ja, ja ta on siin kohalt. aga enne veel, kui annan talle sõna, annan kohe sõna edasi ja seda nimelt Itaalia parlamendi esindajale ja härra Cariello Francesco alamkojast saab sõna Sì, buongiorno a tutti. Allora, eh, vorrei condividere con... Eh, Suur aitäh! räägiksin paari sõnaga nendest probleemidest, eh, mis just tõstatatud said. paljud meie parlamendid ilmselt jagavad neid probleeme räägin siin avalike kulutuste üle teostatavast järelevalvest äh, ja me oleme need, kes need otsused vastu võtavad, samas tehnilised üksused peavad neid otsuseid rakendama. uus majanduse juhtimise süsteem, seda on äh, tihtipeale minu arvates täiesti õigustatult kritiseeritud, sest äh, Euroopa Liidu tasandil tehtud otsustes puudub demokraatia nüüd lihtsalt äh, sunnitakse peale liikmesriikide parlamentidele. me oleme näinud äh, selle äh, mõjusid parlamentidele ja ka teistele riiklikele institutsioonidele ahelas allpool nii et siit tekib tehnilisi probleeme ja peaks olema teatud sõltumatud üksused, mis siin järelevalvet teostavad. vastavalt meie riiklikule statistika instituudile, mis annab andmeid Eurostatile äh, ja näitab seda, kuidas rakendatakse stabiilsuspakti. hea küll, jah, aga meil on äh, tehnilised ministeeriumid, keda sunnitakse täpselt neid reegleid rakendama, nemad aga ei saa sekkuda poliitilise otsuste tegemisse. ministeeriumid jah, peavad olema vastutavad, meil on äh, fiskaalnõukogu, ja see kõik kuulub rahandusliku kuuese paketi alla, nii et meil on olemas riiklikud sõltumatud üksused, mis äh, teostavad järelevalvet korraliku rakendamise üle ja see on ka kõik täiesti õige. aga võib-olla meie Itaalias oleme üks viimaseid riike, äh, kes selle süsteemi alla läks. jah, kõik on väga õige, aga minu arvates äh, see ajaline viivitus äh, on tähendanud seda, et kõik, kõigel sellel on mõju ka riigi rahandusele ja järelevalvele. aga äh, Itaalia peab olema sõltumatu selles osas, mida ta teeb ja kuidas ta asju hindab. Äh, me, meie järelevalveüksus peab raporteerima parlamendile ja sellepoolsed andmed aitavad meie komisjonidel teha tööd, see aitab meil teostada järelevalvet raamatupidamise üle ning tõhusamat eh, juhtida riigi rahandust. detsembris kaks tuhat kaksteist võtsime me vastu seaduse, see büroo on meil olemas, kuid ei tegutse veel ja meil on teatud äh, äh, tehnilised üksused ministeeriumites, äh, mida hetke, mille üle hetkel teostavad järelevalvet ministeeriumid ise ja Keskpank ja nemad on senini monopoliseerinud seadusandlikele komisjonidele edastatavad andmed. nii et on teatav konflikt äh, asjade tehnilise külje ning poliitilise külje vahel, sest äh, äh, sest me oleme just muutnud oma süsteemi ja see mõjutab ka seda, kuidas me teostame järelevalvet kulutuste üle. meil on vaja selget eristust tehnilise ja seadusandliku ja järelevalve külje vahel ehk siis eelarve kontrolli vahel. nii et me peame rakendama siin lahususe filosoofiat. parlamendid on need, kes peavad äh, koostama seadusi ning teostama järelevalvet seaduste korraliku rakendamise üle. aga jah, tõesti, tehniline teenistus peab ka olema, aga nemad peavad olema valitsusest ja parlamendist sõltumatud. nii et andmed oleksid usaldusväärsed need andmed, mis tulevad nii-öelda välisüksustest. aga järelevalve ja kontroll, see on midagi sellist, mida parlament peab teostama. eelarvekontroll on parlamendi ülesanne ja me peame ka tagama, et eelarveamet, mille me koostame, hakkab sellega tegutsema. suur tänu, järgnevalt palun Poola senati nimel härra Kasimirski Kazimierz Klejna, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu. Panie przewodniczący. tere, mina olen Kazimierz Kleina, Poola senati eelarvekontrolli komisjoni esimees daamid ja härrad, tahaksin teid tänada selle eest, et see konverents korraldati, see on äärmiselt oluline mulle ja minu kolleegidele. eelarvekontrolli teema, kontroll eelarve haldamise üle on äärmiselt oluline nii senatile kui ka Poola parlamendi alamkojale, Seimile. Poolas on meil institutsioon, mis, mille ülesandeks on selliste küsimustega tegeleda. see on äh, meie kontrollikoda, kontrolli institutsioon, kes äh, sellega tegeleb juba pikalt, aga see institutsioon ei ole täiuslik ja äh, kindlasti on siin veel paranemisruumi. meie auditi ülemkoda äh, viib auditeid läbi äh, senati või parlamendikomisjonide nõudmisel või ka siis äh, eraldi parlamendisaadikute nõudmisel. nii et Poola parlamendisaadikutel on mõju selle üle, mida see ülemkoda, auditi ülemkoda kontrollima hakkab loomulikult eh, kõikide taotlustega ei arvestata, see ei oleks ka võimalik. meil on peaaegu kuussada parlamendiliiget ja kui kõik nad eraldi teeksid taotluse, siis oleks täiesti võimatu kõiki neid rakendada, aga meie parlamendi mõju sellele auditile on väga tõhus. Poolas eh, tegeleb parlamendi alamkoda süstemaatiliselt kontrolliga ja see on ka äärmiselt oluline aasta keskel, kui parlament kiidab heaks äh, eelmise aasta eelarve. meil on äh, Poolas mõningad probleemid, äh, mis on seotud selle nii-öelda jäikade kulutustega, need on kulutused, mis põhinevad seadustel, haridus, kaitsepoliitika ja sellistel puhkudel meil ei ole eriti palju mõju nende eelarveridade arendamiseks. me teeme endast parimat, et seda olukorda muuta, nii et minu komisjon Poola senatis tihti eh, regulaarselt kohtub ministritega, kes räägib meile sellest, kuidas eelarvet täidetakse. aga mis puudutab sidemeid Euroopa Parlamendiga, siis on see meile äärmiselt oluline. me tõesti leiame, et äh, on kulutusi, mida kõige tõhusamalt ei tehta ja siin on kindlasti paranemisruumi ka Euroopa institutsioonide jaoks. näiteks on see seotud Euroopa Sotsiaalfondiga. võib-olla saab süüdistada siin mõlemaid osapooli võib-olla, et on probleeme riiklikul poolel, me pole piisavalt tõhusad, aga see, kuidas äh, need eelnõud äh, Euroopa poolt äh, esitatud on, ei ole samuti täiuslikud ja selle tulemusel ei kasutata neid kulutusi kõige tõhusamalt. tahan teid tänada kõigi teie kommentaaride eest. pean ütlema, et Rootsi kogemus on meie jaoks äärmiselt oluline kõik see informatsioon, mille edastas meie Rootsi kolleeg selle kohta, kuidas eelarve kujundatakse, kuidas eelarvet Rootsis koostatakse, on äärmiselt oluline. meie süsteem on üsna sarnane, mitte küll sama, aga leian, et Rootsi kogemus on olnud inspiratsiooniks Poola valitsusele ja Rootsi kogemus on äärmiselt oluline, mis puudutab eelarvete ja kulutuste kärpimist kohalikul tasandil meil on probleem, meil on üsna suur defitsiit, eelarve defitsiit ka riiklikul tasandil ja üritame seetõttu seda defitsiiti vähendada. Poola majandusolukord on suhteliselt hea, samas peame siiski sisse viima päris palju muudatusi ning paranemisruumi veel on. suur tänu! järgnevalt saab sõna härra, härra Mulder. aitäh, äh, kuulasin äh, huviga seda diskussiooni, olen siin komisjonis juba aastaid liige ja kõige suurem öö, äh, otsus, mida tunnistasin, oli aastal tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa, kui Euroopa Parlament esimest korda keeldus heaks kiitmast komisjoni eelarve täitmist, see tekitas päris palju Äh, segadust, äh, äh, loodi alamkomisjon ja uuriti, kuidas komisjon kulutab Euroopa raha, tehti raport ja üks peamisi järeldusi, mis sai ka peamise tähelepanu, oli see, et on raske leida komisjonis või liikmesriikides kedagi, kes leiaks, et nad tegelikult vastutavad Euroopa rahade kulutamise eest. selle tagajärjel Äh, astus tagasi komisjon, saime uue äh, komisjoni esimehe, uue, uue süsteemi, millega kontrollitakse kulutusi. selle aja jooksul, äh, mis on möödunud, sealt on asjad veidi paranenud, aga ametlike kontrollikoja andmete järgi viimastel aastatel asjad on jälle halvemaks läinud. ja nüüd pidades silmas just seda, et on raske leida kedagi, kes tunneb, et vastutaks eelarve eest, on Euroopa Äh, parlament aastast kaks tuhat kolm igas eelarve heakskiitmise resolutsioonis äh, öelnud, et on oluline, eriti just liikmesriikides kus, kus kaheksakümmend protsenti rahadest kulutatakse, et keegi võtaks ka vastutuse ja seetõttu äh, palub parlament liikmesriikide deklaratsioone. ehk siis, et keegi liikmesriikides föderaaltasandil, kohalikul tasandil, kes iganes see siis on, keegi, kellel on poliitiline vastutus annab välja äh, avalduse, öeldes, et tema arvates kulutatakse raha õigesti või ei kulutata õigesti, et keegi võtab vastutuse. meie demokraatlikes süsteemides äh, on tavaliselt niimoodi, et kui ei räägita tõtt parlamendi või mõne teise üksuse ees, siis see ei ole teie poliitilisele tervisele eriti hea ja seetõttu et senini juba kümme aastat järjest nõuame, et see liikmesriigi deklaratsioon antakse välja, et keegi liikmesriikides võtab isikliku vastutuse, poliitilise vastutuse selle eest, kuidas Euroopa rahasid kulutatakse. nüüd on meil uus äh, finantsmäärus, selles määruses on tehtud esimest korda võimalikuks, et liikmesriik äh, teeks seda vastavalt reeglitele. mina leian, et äh, Äh, liikmesriikideks peab selle tegemine muutuma äh, tõhusaks, näiteks äh, pistelised kontrollid Euroopa institutsioonidest, et teha kindlaks, et seda raha kulutatakse hästi ja nii edasi. tahaksin aga kuulda teie arvamust siin, et kuidas see mõte hetkel liikmesriikides vastu võetakse, sest minu arvates ei saa me juba üheksateist aastat järjest nüüd äh, äh, leppida selle äh, kontrollikoja raportiga, et raiskamine on tunduvalt suurem, kui see on vastuvõetav, arvestades, et on tulemas Euroopa Parlamendi valimised, on olukord halb ja me peame ju tegema midagi selleks, et seda parandada. aitäh! suur tänu, härra Mulder! Mulder järgnevalt saab sõna Hollandi parlamendi kontrollikomisjoni esindaja äh, härra Van Ium. Thank you very much uh,, Mr Chair. suur aitäh, härra esimees uh,. tahaksin uh, vastata uh, ka proua Kresslale, härra Mulderile. tahaksin seda teha, sest uh, mind, mulle tõesti tekitab muret see toetusprotsent Euroopa Liidule ja institutsioonidele, mis meie kodanikkulgas on. Äh, meie ühiskondades kasvab skepsis, ilmselt mitte ainult Hollandis, ja teatud määral on see seotud sellega, et äh, me ei saa olla kindlad, kuidas meie maksumaksjate raha Euroopa tasandil kulutatakse. minu arvates on see äärmiselt oluline teema, ja tahaksin samuti tänada selle tänase kohtumise eest, sest tegemist on äärmiselt olulise teemaga, mida käsitleda. nagu proua Kressle juba ütles, siis äh, umbes kaheksakümmend protsenti meie eelarve, Euroopa Liidu eelarvest kulutatakse liikmesriikides äh, jagatud juhtimise all ja koos Euroopa Komisjoniga muudab see liikmesriigid kaasvastutavaks selle eest, kuidas äh, raha kulutatakse, sellele juhtis tähelepanu ka härra Mulder. juba üheksateist aastat järjest on Kontrollikoda äh, andnud negatiivse arvamuse selle kohta, kuidas kulutatakse Euroopa Liidu rahasid ja see on midagi sellist, mille eest peavad vastutuse võtma ka liikmesriigid. seetõttu olen ka nõus äh, härra Mulderi palvega, et äh, liikmed deklaratsioonid peaksid mängima olulist rolli selleks, et parandada vastutust Euroopa Liidu rahade kulutamise eest ja tahaksin tõesti teada täna, kas täna siin olevad äh, kolleegid jagavad minu muret äh, ja kuidas nad näeksid, et oleks võimalik äh, parandada vastutust Euroopa Liidu rahade kulutamise eest. ja teine diskussioon on, puudutab pigem seda diskussiooni, mis on ees meie kohtumise teises osas. kas see tähendab ka seda, et meil peaks öö, olema öö, parem ülevaade ka sellest, kuidas rahasid kulutatakse liikmesriikides, ka öö, Äh, kontrollikoja raportite kaudu, sest et sellist informatsiooni meil hetkel ei ole, aitäh yeah,. Like aitäh, mina teeksin ettepaneku, mul on siin äh, kahe kolleegi sõnavõtusoov veel ja siis oleks minu arvates mõistlik alustada meie hommikuse kohtumise teise poolega. nüüd on sõna Hispaania senati kolleegile De Las Herosele palun. aitäh, härra esimees, tere hommikust, kolleegid. jätkates sealt, mida rääkisid teised kõnelejad, siis eh, pole üllatav, et pärast üheksateist aastat kontrollikoja aruandeid on endiselt riike, kes äh, tegutsevad äh, märkimisväärselt vigaselt. olen parlamendi eelarve äh, komisjoni liige ning selle komisjoni liige, mis tegeleb avalike varade kasutamise üle järelevalvega Eh, samuti on organ, mis vastavalt eh, parlamentaarset kontrolli peaks eh, avaliku rahade kasutamise üle teostama. kindlalt võime öelda, et Euroopa Liidus on eesmärgid õiged, senat ja kongress koos kolleegi Lopese ja minuga eelmisel nädalal äh, kohtus ning äh, meil on äh, sõltumatud eelarve eest vastutavad organid, kutsusime nad vaibale ja ütlesime, et nad peaksid kontrollima paremini oma kulude-tulude jaotust, seda mitte ainult kesktasemel, vaid tegelikult ka autonoomsetes piirkondades ja regioonides eelarve juhtimise eest Äh, see on tegelikult väga uus algatus ning äh, seetõttu saab ainult loota, et äh, vigade esinemise suur määr on meid üles raputanud ning Hispaania ise on loomulikult on praegu paremas seisus just regionaalseid rahasid arvestades. ja viimase kõnelejana, viimases voorus Rahvusparlamendi eestkõnelejana annan sõna Eduardo Cabritale Portugali parlamendi kontrollikomisjonist. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eh, queria, antes de mais, saudar a importância. Aitäh, härra esimees. Eh, alustuseks ütleksin, et tegemist on teretulnud ja märkimisväärse kohtumisega ajal, kui Euroopa projekti osas on näidatud üles kõhklusi ja Euroopa eelarve on ka siseriiklikes diskussioonides oluliseks punktiks. korralik äh, avalike rahade kasutamise kontroll on äh, olulise tähtsusega, seetõttu peame me vahetama kogemusi Euroopa ja riiklike tasandite vahel. sest äh, eelarvetel on äh, avalikkuse ees suur tähtsus äh, ning muudatused seal saavad olema tulevikus eluliselt olulise tähtsusega. peame tagama, et eelarveid, eelarvekulutused on tõhusad ja peame saama kontrollida, kas paika pandud eesmärgid saavutatakse. miski ei ole olulisem kui see ütlen, et Portugalis üldistel põhjustel, aga ka äh, riigispetsiifilistel põhjustel, sest et riik on väga keerukas eelarveprotsessis hetkel. kõikidel nendel põhjustel on äh, eelarve jõudnud äh, Portugali parlamendis väga nähtavale kohale ja kui me uurime, kuidas äh, nende eelarve küsimustega tegeletakse, siis meil on igakuine äh, raport selle kohta, kuidas riigieelarvet äh, tegelikult ka rakendatakse, see raport saadetakse parlamendile ja vähemalt kvartaalselt toimub riiklikus parlamendis debatt rahandus- ja eelarvekomisjoni ning valitsuse vahel selle kohta, kuidas eelarvet rakendatakse, vahetatakse ka kogemusi sõltumatu eelarve kontrolli asutustega ning ka teiste parlamentidega, näiteks Ameerika Ühendriikidega ning Ühendkuningriigiga oleme üritanud nende kogemustest õppida. meil on tehniline toetusüksus, sõltumatud hästi kvalifitseeritud eksperdid on seal äh, ja nad töötavad koos eelarvekomisjoniga regulaarselt, nüüd igakuiselt äh, avaldavad ka nemad raporteid eelarve kohta, aga ka riigivõla trendide kohta. kolmandaks, parlamendil on pädevus äh, äh, taodelda iga-aastaselt konkreetseid auditeid kaks kont-, Riigikontrollilt äh, avalike kulutuste kohta ja veel kahte äh, sisekulutuste kohta. riiklikul tasandil on meil äh, ka äh, riigi raamatupidamine, mida, mida äh, avaldatakse selle põhjal, mida Riigikontroll ütleb ja see on ka äärmiselt oluline informatsioon parlamendile riigikontroll mitte ainult ei räägi riigi kulutustest parlamendile, vaid ta annab äh, ka soovitusi selle kohta, kuidas asju peaks tulevikus muutma, kuidas kulutusi peaks tulevikus tegema. ja samuti teostab äh, Riigikontroll järelevalvet parlamendi menetluste kohta, millel on, äh, mis on eelarve seisukohalt asjakohased härra Caldera käib meie parlamendis iga-aastaselt, see on osa meie regulaarsest tegevusest, et me saaksime ülevaate sellest, mida meie teeme ja ka sellest, mis toimub Euroopa tasandil, arvestades seda iga-aastast aruannet Kontrollikojalt. see on avatud laiaulatuslik debatt selleks, et aru saada, mis toimub Euroopas, mis toimub riiklikul tasandil riiklikud kulutused, korralik kontroll selle üle tähendab seda, et tuleb olla üsna valikuline, kui me tahame hakata, hakata kontrollima iga väikest detaili, siis äh, kaob sellelt kontrollilt kvaliteet, ehk siis tuleb äh, paika panna prioriteetsed valdkonnad ja öelda, need on võib-olla sellised valdkonnad, kus äh, avalikud investeeringud on märkimisväärsed, näiteks veemajandus, põllumajandus, aga tuleb teha mingisugune valik siin, sest kui me üritame kõigega tegeleda, siis me ei, tegelikult ei suuda suurt millegagi tegeleda. ja teine asi, arvestades seda, mida ütlesid meie Euroopa Parlamendi kolleegid nende ametlike ebaregulaarsuste kohta, mõnedes riikides on neid vigasid rohkem, mõnedes vähem, aga me kõik peame parandama oma andmete analüüsimise kvaliteeti, et äh, vaadata, kus oleks võimalik saavutada majanduslikku tõhusust äh, ja seda ka kulutuste põhjal. sellest ei piisa, kui me vaatame, kas tehti vigasid või mitte, peab kontrollima, kas Euroopa prioriteetprojektid näiteks äh, tööhõive ja arengu toetavad, tööhõivete arengut toetavad projektid kas nad on saavutanud äh, riiklikul või Euroopa tasandil vajalikud mõjud, tuleb kontrollida, kas eesmärgid on täidetud ja see on äärmiselt oluline nende inimeste jaoks, kes on meid valinud ja kes tahavad, et me kontrolliksime neid kulutusi, aitäh. ja, äh, äh, suur tänu selle väga elava ning erinevate aspektidest nähtuva diskussiooni eest tänane hommikupoolne päevakorrapunkt on sellega äh, läbi võetud. jõuame teise pooleni, kus Euroopa Kontrollikoja president äh, härra Caldeira äh, peab meile kõigepealt sissejuhatava sõnavõtu. tervitan teid, härra Caldeira, meie rahvusparlamentidega koosolekul ning ma tahaksin rõhutada, et see, mida kolleegid on juba ka rõhutanud, et Euroopa Parlamendi vaatepunktist on tegemist siin väga olulise koosolekuga, sellepärast et äh, väga tähtis on see, et Euroopa Parlamendi eelarve kontrolli komisjon ning vastavad rahvusparlamentide komisjonid tuleksid kokku, räägiksid ning jõuaksid äh, ühtsele seisukohale, milline on äh, tõhus riigi eelarvestamine ja sellepärast tervitan veel kord kõiki rahvusparlamentide esindajaid, kes on täna Brüsselisse tulnud tahaksin tehnilist informatsiooni veel jagada, nimelt sõna soovimiseks teises voorus äh, on teile jagatud välja oranžid sedelid. palun täitke need ära. ja saatke need äh, oranžid äh, sedelid meie suunas teele, sekretäriaadil on niimoodi formaalselt asju parem lahendada. suur tänu teile abi eest ja nüüd annaksin siis sõna president Calderale Äh, sissejuhatava sõnavõtu tarvis. olge hea. suur tänu, härra esimees. härra Toirer, lugupeetud Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide saadikud. daamid ja härrad, mul on suur au olla kutsutud siia esinema sellele parlamentidevahelise komisjoni koosolekule, mis käsitleb avalike äh, kulutuste järelevalvet, mis on avaliku aruandekohustuseks üheks põhielemendiks. kontroll Euroopa Liidu eelarve puhul on eriti suureks ülesandeks, eriti arvestades et, et kaheksakümmend protsenti Euroopa Liidu vahenditest on komisjoni ja liikmesriikide ühishalduses selles kontekstis tahaksin jagada teiega mõningaid seisukohti, mis puudutavad seda ülesannet kontrollikoja perspektiivist, mis on Euroopa Liidu auditi institutsioon. püüan käsitleda päevakorras olevaid teemasid nagu tulemuste saavutamine koha peal, halduskoormuse vähendamine kontrollide ja auditide tõhustamine ning läbipaistvuse parandamine ühtekuuluvus- ja põllumajanduspoliitikas. lugupeetud esimees, lugupeetud parlamendisaadikud, Euroopa kodanikel on õigus teada, millele nende raha kulutatakse. kas seda kulutatakse otstarbekalt ja kas see toodab lisandväärtust? mis puutub Euroopa Liidu eelarvesse, siis kodanikel on vaja kinnitust, et et äh, Euroopa Liidu raamatupidamine on korras, kulutamisreeglitest peetakse kinni ja et Euroopa Liidu vahendeid hallatakse otstarbekalt. seda nõuavad ka Euroopa Liidu aluslepingud. kuid äh, sellise tagatise andmine Euroopa Liidu kodanikele on osutunud suureks väljakutseks nii Euroopa Liidu institutsioonidele kui ka liikmesriikidele viimastel aastatel on tehtud edusamme, kuid meil on endiselt pikk maa vaja maha käia enne seda, kui Euroopa kodanikud saavad veenvaid vastuseid nendele kolmele küsimusele. see sõnum on kirjas ka Kontrollikoja iga-aastases aruandes kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve rakendamise kohta, mis avaldati eelmisel nädalal. raport annab ülevaate sellest, mida me teame praegusest Euroopa Liidu finantsjuhtimisest lühidalt, raport ütleb kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta kohta järgmist. me teame, millele Euroopa Liidu raha kulutatakse. Euroopa Liidu raamatupidamine, mille valmistab ette Euroopa Komisjon, on usaldusväärne ja see on olnud nii kahe tuhande seitsmendast aastast saadik. me teame ka, et kõiki vahendeid ei kasutata otstarbekalt. eel-, kontrollikoda järeldab, et Ähm, Euroopa Liidu eelarvest tulenevad maksed on materiaalselt vigadest mõjutatud ning hindab, et kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal oli tõenäoline veamäär neli koma kaheksa protsenti, kuid me ei tea piisavalt palju üldisest väärtusest, mis tuleb Euroopa Liidu eelarvest kodanikele. komisjoni haldus- ja raporteerimissüsteemil ei ole veel võimeline piisavat asjakohast ja usaldusväärset infot andma Euroopa Liidu äh, vahendite kasutamise tulemuslikkuse kohta. praegune teadmiste seis peegeldab neid raskusi, mis on seotud Euroopa Liidu eelarve haldamise kontrollimisega ning ka neid tulemusi, mida on tehtud, neid tulemusi, mis on saavutatud viimasel aastatel tehtud jõupingutustest. komisjon peab kood, koostööd tegema laialdaselt liikmesriikide ametivõimudega, et Euroopa Liidu vahendite kulutamist ja haldamist kontrollida. lisaülesandeks on tagada, et need ähm, sätted, mis ähm, näevad, et Äh, Euroopa Liidu ähm, vahendite kulutamist ja kontrollimist on kooskõlas nende sätetitega, sätetega, mis on ette nähtud välisauditite ning poliitilise järelevalve jaoks nii Euroopa Liidu kui ka riiklikul tasandil. selleks, et äh, anda tagatisi kodanikele Euroopa Liidu äh, raha kulutamise kohta, on vaja meil kolme tasandit, haldus- ja kontrollitasand, välisauditi tasand ning poliitilise järelevalve tasand. Need peavad tuginema üksteisele ja iga tasand annab lisatagatist. see mudel on oluline, kui me soovime saavutada tulemuslikku auditit ja poliitilist kontrolli, siis me peame alustama tõhusast ja tulemuslikkusest haldamisest ja kontrollist. komisjon on parandanud oma äh, haldus- ja kontrollisätteid kahe tuhande neljandast aastast peale ja püüelnud sellest ajast peale integreeritud sisekontrolli raamistiku suunas, mis katab Euroopa Liidu vahendite haldust ja kontrolli liikmesriikides. Äh, kontrollikoda tegi kahe tuhande teisel aastal samuti äh, sarnaseid häid ettepanekuid ja uus finantsmäärus näeb ette sätteid, mis äh, nõuavad kinnitust Euroopa Äh, liidu liikmesriikidelt oma haldusdeklaratsiooni esitamisel ning äh, kaasab ka liikmesriikide võimalust kasutada seda kinnitust alusena oma riiklike deklaratsioonide esitamise puhul Euroopa Liidu vahendite kasutamise kohta. praeguseni on komisjon keskendunud põhiliselt äh, maksete õiguspärasuse ja vastavuse tagamisele, kuid komisjoni eesmärgiks on olnud mitte õiguspäraste maksete vähendamist alla kahe protsendi selleks, et et tagada positiivset kinnitust kontrollikojalt. seda eesmärki aga ei ole veel saavutatud. kontrollikoda leiab, et eh, tõenäoline veamäär on äh, oluliselt vähenenud kahe tuhande seitsmendast aastast peale, kuid äh, vigade eksimuste tasand on endiselt materiaalne ning äh, kontrollikoja hinnangul on siin olnud viimasel kolmel aastal teatud tõud. enamus eksimusi kahekümnes protsendis, mis on ühishalduses ja mis puudutavad siis ühtekuuluvust ja põllumajanduspoliitikat äh,, Äh, kus äh, on, äh, on siis sellest, nendest valdkondadest pärit. selge on see, et riiklikud ja regionaalsed ametivõimud saaksid teha rohkem, et märgata ja ennutada, ennetada eksimusi ja mm, kontrollikoja hinnang näitab, et sisekontrollid on ainult osaliselt tulemuslikud teatud institutsioonide puhul. samuti on Ehm, kontrollikoja ülekannete testimine näidanud, et üle poole vigadest eh, oleks saanud eh, korrigeerida juba riiklike ametite poolt, enne kui kuluarvundid komisjonile esitatakse. üks eh, probleemi osa on ka see, et praegune finantskorrektsioonide süsteem ei julgusta piisavalt liikmesriike vigu vältima või tagama, et kasusaajatelt saadakse tagasi raha, kui neil ei olnud õigust seda saada, kuid teatud määral saame süüdistada ka kulutamisreegleid. Need on paljudel juhtudel liiga keerukad. kulutuste õigusraamistik keskendub liiga palju vahendite jagamisele ning selle reguleerimisele, kuidas raha tuleks kulutada. Need reeglid ei keskendu aga piisavalt äh, tulemuslikule kulutamisele kontrollikoda on püüdnud edendada teistsugust lähenemist Euroopa Liidu vahendite kulutamise reeglite puhul, rõhutades rohkem tulemuslikkust seega on äh, see aspekt on väga oluline, kui me tahame paremini kulutada. meie meelest on äh, kõrge kvaliteediga kulutuste tegemine see, kui peetakse kinni reeglitest ja saavutatakse soovitud tulemused. kulutusprogrammid peaksid toimima mõlemal suunal. Nende läbipaistvus, vastutuskohustus ning auditisätted peaksid ka mõlemat suunda katma. see nõuab aga äh, reegleid ja haldus- ning kontrollisüsteemi, mis äh, peaksid pöörama rohket tähelepanu pöörama Euroopa Liidu vahendite kulutamise tulemuslikkusele. praeguseni on need sätted äh, keskendunud põhiliselt äh, maksete õigusjärgsusele ja õiguspärasusele. kahe tuhande neljateistkümnenda kuni kahe tuhande kahekümnenda aasta programmiperiood on suurepärane võimalus nende muutuste sisseviimiseks ning tulemuskultuuri loomiseks Euroopa Liidus Liidu vahendite kasutamise puhul. pärast pikki arutelusid on Euroopa Liidu institutsioonid valmis vastu võtma õigusettepanekuid uue finants, mitmeaastase finantsraamistiku raames. järgmisel seitsmel aastal kulutatakse umbes kaheksasada miljardit eurot ühishalduse raames ühtekuuluvuse ja põllumajanduspoliitikale. kontrollikoda on avaldanud nende kohta ka oma arvamust, ma arvan, et need on teil olemas ka kaustades kontrollikoda leiab, et me oleme juba käest lasknud teatud võimalused lihtsustamaks reegleid ning eh, teatud ähm, kulutusprogrammide parandamiseks mis puutub ühtekuuluvusse, siis äh, paljud äh, põhiaspektid nendes äh, programmides nõuavad reguleerimist hilisemal tasandil ning madalamal õigustasandil rakendus- ning delegeeritud aktidega. kuid praegu on juba selge, et üldine õigusraamistik jääb edaspidigi keerukaks. tulevikus on meil kuus erinevat reeglite tasandit ning mõnel puhul ka lisariiklik tasand. selle tõttu leiab Kontrollikoda, et halduskoormus jääb Euroopa Liidu Liidus ja riiklikul tasandil endiselt kõrgeks. mis puutub äh, haldus- ja kontrollisätteid, siis on äh, kontrollikojal hea meel, et ähm, liikmesriikidel on võimalus lihtsustada Euroopa Liidu programmide administreerimist, kuid äh, kontrollikoda leiab, et komisjonil peaks olema tugevam roll riiklike haldusametite akrediteerimisel ning samuti peaks komisjon kontrollima auditiametite töö Äh, usaldusväärsust. kontrollikoda leiab, et komisjon peab äh, tagama meetmed, et äh, tagada riikide ametite kinnitusdeklaratsioonide ning nende jagatava info kvaliteet. see informatsioon ning kinnitus peaks olema piisavalt kvaliteetne, et vastata järelevalvenõuetele nii Euroopa kui ka riiklikul tasandil. üldiselt leiab Kontrollikoda, et kulutusprogrammide ühtekuuluvuse puhul, kuuluvuse puhul jäävad edaspidigi sisendipõhiseks, kuid meie meelest peaks need olema rohkem tulemusele suunatud ja äh, tulema välja selgete eesmärkide ja vastavuste Ehm, siin peaks olema vastavusnäitajate siis, nõudvate näitajate sisseviimine, me peaksime makseid tihemini, tihedamini side, siduma tulemustega ning tagama ähm, tulemuslikkuse hindamise ja monitoorimise nõudmised. kuid ähm, Ehm, meil on äh, terve rida elemente, mis on vaja põhjalikult välja töötada ja mis aitaksid samuti tulemuspõhise kultuuri loomisele kaasa. see hõlmab äh, ka riiklikke partnerlusleppeid, uusi äh, tulemusraamistikke ning tulemusreserve. samuti on oluline tagada, et need ja uued elemendid on korralikult integreeritud olemasolevasse haldus- ja kontrollisätetesse mis puutub üldse põllumajandus- ja poliitikasse, siis äh, siin on ähm, meie arvamus sarnane, mis puudutab raamistiku keerukust, äh, delegeeritud ja rakendusaktide kasutamist ning üldist järelevalve rolli tugevdamist komisjoni poolt ning sisendile suunatud haldus- ja kontrolli meetmeid. lugupeetud esimees, lugupeetud parlamendisaadikud, Euroopa kodanike usaldus ja usk Euroopa Liidu on ohus. kui Euroopa kodanikel on, kodanikke on vaja veenda Euroopa Liidu programmide vajalikkusesse, siis nad peavad teadma, et need toodavad lisandväärtust. selle kinni, sellest kinnitusest, et Euroopa Liidu raha kulutati vastavalt reeglitele, ei piisa. toon konkreetse näite. kui Euroopa Liidu raha kasutatakse mingi meresadama parandamiseks või ehitamiseks, siis ei piisa sellest, et inimesed teavad, et laod ja dokid ähm, ehitati äh, õiguspäraselt, kodanikel on vaja teada, et äh, seda sadamat kasutatakse otstarbekalt, et äh, laevad randuvad seal, et kaupa kantakse üle maantee ja maa, raudteetranspordiks ning luuakse töökohti nii kohalikul kui ka Euroopa tasandil. Need on need tulemused, mida eurooplased tahavad näha. see tähendab aga, et me vaatame Euroopa Liidu eelarvest kaugemale. praegusel ei toimi selliste projektide audit ja järelevalve ühendatult, kui riikliku eelarvevahendid ja Euroopa Liidu vahendid on ühiselt kulutatud ühtekuuluvusprojektile, siis äh, seda auditeerib ühelt poolt nii riiklik ametiasutus kui ka äh, Euroopa Liidu institutsioonid. samuti see oleks seega äh, väga kasulik Euroopa Liidu kodanikele, kui see topeltaruande kohutus oleks rohkem ühendatud ning tagaks parema kulutamise kuivõrd avalikule sektorile avaldatakse üha suuremat survet, siis tuleb äh, vähemate vahenditega teha rohkem ära, sõltumata sellest, kas tegemist on Euroopa Liidu või riikide eelarvetega. see nõuab aga üldist äh, parandamist äh, avaliku haldamise ja aruandekohustuse vallas. teatud samme on võimalik astuda, et seda olukorda parandada, näiteks on uued majanduse eelarve järelevalve kokkulepped, Äh, loodud nii, et seal on ka meetmed äh, eelarve ja raamatupidamisraamistike ühtlustamiseks äh, liikmesriikide tasandil. lugupeetud esimees, lugupeetud Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide saadikud, Euroopa parlamendid ning avalikud auditiinstitutsioonid, nagu näiteks Euroopa Kontrollikoda, mängivad olulist rolli positiivsete muutuste elluviimisel finantshaldusvallas järgnevatel aastatel selleks, et saavutada parem vahendite kulutamine Euroopa kodanike heaks. mul on olnud au siin teie ees sõna võtta ja kuulan huviga järgnevat arutelu. aitäh teile! Thank you very much, Mr. President Caldera, for your introductory remarks in this uh, session two. suur tänu äh, sissejuhatavate sõna, äh, sõnade eest äh, meie teises voorus. nüüd saab sõna Roman Haida, kes on Austria parlamendi eelarve kontrolli komisjonist. Teil on sõna. suur tänu, härra esimees, austatud daamid ja härrad, head kolleegid. juba mitmeid kordi on öeldud, et eh, Euroopa Parlamendi abiga on vaja Euroopa Liidu vahendeid kasutada tõhusalt. see tähendab ka seda, et eh, tõhusalt tuleb eh, kontrolli teostada nende vahendite üle ning viimased aastad äh, on väga akuutselt ka näidanud seda, et Euroopa Liidu kontrollistruktuur on vaja edasi arendada. Äh, selles kontekstis on aga ka äh, majandamise kontroll väga oluline, sest et praegused kontrollid näitavad, et Euroopa Kontrollikoja õiguspärane ja tulemuslikkuse raport ei täida ainuüksi seda funktsiooni, vaid äh, seda tuleks tõhustada ning kontrolli tõhustamiseks on vaja ka uusi direktiive ja määrusi. ka kõikvõimalikud kontrollorganid peaksid selles struktuuris oma ülesannet korralikult äh, läbi viima selleks, et äh, Euroopa Liidu eelarve vahendeid korralikult kasutada rahvusvahelised kontrollinstitutsioonid äh, ning liikmesriikide organid äh, peaksid äh, tagama ka oma toe ning kontrolli arhitektuuri osa peaks olema peaks läbi viidama seda ka keskvalitsuse ja riikide teadmisel jaa, vielen Dank. suur tänu mm, kolleeg Haidale. praegu ei ole keegi rohkem sõna soovinud rahvusparlamentide esindajatest. aga Euroopa Parlamendist saab sõna proua Kressle. nagu ikka, vannume me siin igavest sõprust, aga reaalsus on teistsugune ja seetõttu ma tahaksin äh, meie äh, äh, Leedu kolleegilt küsida, mis te olete teinud Ignalina tuumajaamaga, meie murelapsega. me olime kahe tuhande üheteistkümnendal aastal või oli see kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal seal kohapeal visiidil ning küsimus on teile, kuidas te Ignalina protsessiga edasi lähete, väga palju on ju Leedu valitsusega konflikte sel teemal, praegu on olukord veidi stabiliseerinud. edasi Itaalia kolleegile küsimus, mida olete teie teinud selleks, et Itaalia veamäära äh, pikaajalist liidripositsiooni vähendada? ja me oleme näinud äh, seda maavärina piirkonda, kus on väga palju probleemi tekkinud, kuidas te seda olukorda kontrolli all hoiate ning kulutusi ka, mis riigi poolt sellesse katastroofipiirkonda saadetakse? kui me seda teaksime, siis äh, oleksime me palju parematel alusel praegu kui lihtsalt äh, suured sõnad. suur tänu, proua Kressle kolleegid, kes tahaksid vastata, nüüd saavad selleks võimaluse. vabatahtlik on muidugi see kõik, et ei pea, kui ei taha, aga proua Vaikine. Šiuo metu Seimo laikinoji komisija yra sudaryta energetik-. suur tänu, proua Kresle, teile küsimuse eest. meil on äh, parlamenti komisjon, mis tegeleb tuumaenergia küsimustega ning see komisjon tegeleb Äh, Ignalina tuumajaama küsimusega samavõrd. Äh, samuti oleme me ka parlamendi ees neid probleeme lahenud, lahanud, ajaraamistikku oleme arutanud ning äh, ettepanekuid tuleb hakata ellu rakendama ning ma tahaksin siia veel midagi lisada. kõikidel tasanditel, valitsuse tasandil, parlamendi tasandil ja muudel tasanditel on see küsimus äärmiselt prioriteetne. me tahame võtta vastu otsuseid, mis oleksid eh, nii tõhusad kui võimalik Euroopa Liidu eelarvevahendite kasutuses. me tahame vahendeid kasutada nii hästi kui võimalik. jaa, suur tänu, ütleb härra esimees ja edasi annaksin eh, sõna härra Gallielole Itaalia parlamendis vastuseks. Sì, grazie. Allora, vorrei ringraziare innanzitutto il presidente. Suur tänu. Ma tahaksin kõigepealt tänada eh, kontrollikoja presidenti Kalderat selle raporti eest, mis rõhutas, kuivõrd oluline on väliskontroll teostamine eh, just kulutuste osas Äh, tahaksin äh, tulla ka selle juurde tagasi, mida ütles proua Keresle. parlament äh, on ka uurinud seda asja nüüd süvendatult. see juhtus juba eelmise valitsuse mandaadi ajal Itaalias, aga me endiselt tegeleme selle küsimusega siin tahaksin ma pöörduda regionaalarengu peadirektoraadi raporti poole ja selles hinnangus on nad juba rõhutanud, et inimestele peavarju pakkumine äh, selles katastroofpiirkonnas oli hinnalt kõrgem kui tavapärane, äh, isegi tugevalt äh, üle hinna, aga see kõrge hind tulenes sellest, et tegutseda oli vaja kiiresti ja rohkem kui kümme tuhat inimest vajasid akuutselt peavarju pärast maavärinat niisiis, meil oli vaja lihtsalt proportsionaalselt äh, reageerida nendele sündmustele ja seal oli väga palju erisusi ning äh, seetõttu oli selles eriolukorras tegutsemine kallim kui, äh, kui tavapäraselt. see muidugi ei toimunud praegu meie valitsuse mandaadi ajal, aga me võime muidugi lähemalt uurida seda, seda situatsiooni meil on olemas dokumendid ning äh, need dokumendid näitavad väga selgelt, et äh, kulud on olnud õigustatud. mida mina saan teha, on see, et panen lihtsalt teie äh, märkusi tähele ja detailsemalt vastan teile tulevikus. aga praegusel hetkel, ma arvan, on oluline anda teile ülevaade Itaalia lähenemisest ja filosoofiast eelarvestamise küsimustele selle filosoofia on vastu võtnud, võtnud regionaalminister ja see puudutab siis avaliku raha kasutamist. meie arust on parem tegeleda ennetus, ennetustööga ja mitte parandada vigu hiljem. seetõttu aastaks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend püüab Itaalia vahe, valitsus äh, suunata rohkem äh, võimalusi sellesse, et igasuguseid eh, kogukonna raha eh, valesti kasutamisi välditakse juba eos eh, ning selleks tarbeks on loodud eraldi agentuur, et kaasaaitajad toetada regioonide eelarvevahendite kasutamise protsessi, et me ei te teostaks kontrolli mitte ainult riigi tasandil, vaid tõhusalt ka kohalike omavalitsuse tasandil. nüüd, kui see agentuuri loomine on äh, toimumas, siis me seome nende mandaadiga stabiilsusseadusega, äh, selleks, et üle saada eelnevate eelarveperioodide raskustest nii et äh, me saame rahasid paremini kasutada. kaks tuhat viisteist detsembri viimane päev on äh, viimane tähtaeg äh, nendele kulutustele mandaadi andmiseks kulud on kasvanud tegelikult programmi vahenditest peaaegu nelikümmend protsenti ning see agentuur otsib võimalusi, kuidas kasutada raha paremini, äh, seda rohujuure tasandil läbipaistvamalt ja tõhusamalt. samal ajal püüame me vältida neid vigu, mis administratsioonis paratamatult tekivad, äh, näiteks äh, andmete ülekandmisel tekivad vead ja nii edasi. nii et meie ülesanne peaks olema praegu paremini planeerida ja kulutada äh, nii et kõik osapooled saavad äh, kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarveperioodi äh, vahendeid kasutada võimalikult veavabalt. Äh, ja me võim-, püüame ka leida võimalusi mm, järelanalüüsi teostamiseks, eks ante me püüame ka piirata tegelikult kohalike omavalitsuste lävendit, kui nad programmi rahasid taotlevad ning me püüame ka kehtestada sanktsioone sel puhul, kui rahast valesti kasutatakse. nii et need on meie põhimõtted ja tahaksin siin viidata ka Euroopa ja meie siseriiklikule kontrollikojale, mis puudutab eelarve elluviimise äh, ning Euroopa Liidu eelarvevahendite kasutamise korrapära. selles raportis on väga olulised aspektid välja toodud. Need aspektid on väga olulised selleks, et vaadata üle, kuidas meie valitsusorganid kasutavad eelarvelisi vahendeid ning kogu andmete makromajanduslik analüüs alles toimub. aga Itaalia valitsuse kogemus ütleb, et parlamendis ei ole alati see võimekus, hoolimata sellest, et poliitiline tahe on olemas, tegutseda tõhusalt. ja selle järgi, mida on öelnud äh, Kontrollikoda nii Euroopa Liidu tasandil kui ka äh, rahvustasandil, inimesed on öelnud, et me peaksime olema parlamendis vastutustundlikumad, jah, tõepoolest, peaksime küll me oleme kriitilised äh, ja me oleme ka distantseerunud igasugustest äh, vääriti kasutamistest ja vigade tegemisest. ja tihti peab ütlema, et poliitilised äh, vaidlused sõltuvad ka väga tihti sellest, kes neid vigasid on ellu viinud nii et nende küsimustega on vaja tegeleda meil on vaja ka informatsiooni selleks, et õigeaegselt tege-, tegutseda. edasi saab sõna Euroopa Parlamendi äh, kolleeg Sõndaga, palun. Tak formand og øh, tak til vores øh, italienske suur tänu! suur tänu kolleegile selle vastuse eest. kõigepealt äh, ma tahaksin öelda, et see äh, arutelu ei puuduta ainult Itaaliat, minu enda koduriigis Taanis on tegelikult ka olnud probleeme Euroopa Liidu rahade kasutamisega. nii et küsimus ei ole Itaalia või mõne konkreetse teise riigi äh, suhtes terav, aga Itaalia on siin minu arust väga akuutne näide, mida me saame kasutada selleks, et heita valgust sellele, kuidas äh, Kontrollikoja raporteid kasutatakse rahvusparlamentide poolt sellepärast, et äh, fakt on see, et äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpus pani Kontrollikoda kokku väga kõikehõlmava eriraporti ja sellepärast ma tahaksin küsida Itaalia kolleegidelt, kas seda raportit on arutatud Itaalia parlamendis või siis vastavates äh, komisjonides, mille Itaalia parlament on selleks puhuks ellu kutsunud nii et raha on kasutatud Itaalias, kui Euroopa Kontrollikoda paneb sellise raporti kokku, siis ei ole seda aruannet vaja mitte ainult äh, Rahvusparlamendi, äh, Euroopa Parlamendis arutada, vaid ka koduriikide parlamentides. ja ma tahaksin küsida, kas Itaalia parlamendis on seda arutatud? tõsi, et äh, see aruanne ütles, et need hooned, mida ehitati äh, katastroofipiirkonda, maksis, maksid sada viiskümmend protsenti tavapärasest turuhinnast rohkem. aga edasi näitas see aruanne ka seda, et viiesajast miljonist eurost, mille eraldas Euroopa Liit, kolmsada viiskümmend miljonit eurot oli ette nähtud, oli kulutatud teisteks eesmärkideks kui seda, mida nägi ette Euroopa Parlament näiteks kasutati seda ajutise hoonestuse asemel äh, püsiva hoonestuse rajamiseks. ning kogu selle tegevuse tulemus on see, et äh, vähem ajutisi hooneid ehitati inimestele, kui vaja oli küsimus ei olnud mitte Euroopa Liidu rahastamises, vaid Itaalia kodanikel oli kõige suurem probleem, sellepärast et nemad oleks sealt selles regioonis saanud raha eest rohkem, kui nad nüüd said. nii et äh, see on lihtsalt küsimus või näide selles osas, et me saaksime lihtsalt tuleviku osas midagi kõik kõrva taha panna. Euroopa Kontrollikoja aruannet, äh, kas arutati Itaalia parlamendis ja mis selle debati järelmid olid? ja vielen Dank, Herr Söndergaard, ich habe hier suur tänu, härra Söndergaard, meil on siin veel kaks sõnasoovijat ja kõigepealt eh, kohe esimesena annaksin sõna Horvaatia parlamendi esindajale eh, härra Kjukovitšile. suur tänu. sooviksin eh, president Kaldeirat tervitada ja tänan teda nende põhjalike märkuste eest, mis puudutavad Kontrollikoda ja mis on meile suunisteks. sest tõhusus on midagi, mida saab kontrollida ainult siis, kui olete hästi ette valmistunud auditiks nii et äh, kõik see, millest me täna räägime, ähm, struktuurifondide, ühtekuuluvusfondi kasutamine, see on kõik see, milles Horvaatia hakkab osalema ja sellepärast on see arutelu meie jaoks väga oluline selleks, et vältida fondide ebaotstarbekat kasutamist. Ähm, tihti räägitakse eksimustest ja vigadest, kuid võib-olla tuleks rääkida ka nende fondide heast kasutamisest, nii et äh, nende kontrollide ja auditite ettevalmistamine on võtmeelemendiks, et saada vahendeid ning äh, ka neid lõpuks kontrollida, sest äh, kui need rahalised vahendid on kasutatud, siis jõuame olukorda, kus statistika ütleb et, et äh, neli protsenti on veamäär ja president Caldera ütles seda samuti, nii et me peame kõikides dokumentides ja projektides äh, tagama parema koolituse nendele, kes neid just eelarvevahendeid kasutavad või neid projekte ette valmistavad, sest me peame vähendama neid eksimusi ja paremini neid fonde kasutama. ma arvan, et see on võtmemeetod, et tulevikus neid probleeme vältida. ja olen sellist olukorda täheldanud ka minevikus, nii et niimoodi saame kogu protsessi paremini hallata ja minu meelest on see just võtmeelemendiks. eelarvevahendite kasutamine ei ole ja kontroll ei ole mingisugune kiire ülesanne, vaid äh, tegemist on rohkem või vähem poliitiliste elementidega, nii et äh, koolitus, väljaõpe ja võimalikult põhjalik nende fondide tundmine on meetodiks, kuidas vältida siin eksimusi, nii et peame töötama koolituse kallal. suur tänu, see, mida teie, härra Kjukovitš, ütlesite, on tegelikult ka meie vaadetega kooskõlas, et meil on tõesti kõigil ühine huvi ja mitte alati ei ole küsimus eh, siin kontrollikoja töös või eelarve kontrolli komisjonide töös äh, see, et nad lisandväärtust äh, pakuvad, aga ühele või teisele organile võib olla see ebameeldiv, kui me seda avalikult arutame, aga seda on vaja teha selleks, et saada ühtset meelt kõikides komisjonides, rahvusparlamentides ning Euroopa Parlamendis. oluline on see, et demokraatlik kontroll on vajalik äh, maksumaksja raha kasutamise üle ja kui seal on vajakajäämisi, siis tuleb äh, arutada asja sellest perspektiivist, milliseid õppetunde me sellest saame äh, e-, järeldada. ja nüüd vastab meie Itaalia kolleeg väga hea meelega lahkelt sellele küsimusele, mida Taani kolleeg esitas, nii et head kolleegid, annan kohe Itaalia kolleegile sõna, et ta saab kohe vastata. Sì, ehm, allora la discussione in merito al rapporto della Corte dei Conti europea. see arutelu Euroopa Kontrollikoja raporti üle ei leidnud aset parlamendis, seda ma ütlesin juba ennem, aga me oleme valmis nüüd koos eelarvekomisjoniga ehm, vastutust võtma siin puhul. see näitab, et me oleme valmis seda raportit analüüsima detailselt ning kontrollima ja äh, püüdma leida seletusi, mikspärast see raport on niimoodi sõnastatud, nagu ta on. ja saame laiapõhjaliselt siis seda kõike analüüsida. niisiis, meie jaoks on väga oluline, et äh, valitseks äh, läbipaistvus, sest muidu ei ole võimalik edasi minna ma arvan, et äh, see, et äh, maavärina ohvrid äh, vajasid ajutist elukohta, jah, aga kuna selleks kasutati ka Euroopa eelarvevahendeid, peab igal juhul valitsema läbipaistvus, kuidas Euroopa maksumaksja raha on selleks puhuks kasutatud. suur tänu. Franz Essel, palun nüüd Austria parlamendist. suur tänu, härra esimees Äh, siin president viitas sellele, et äh, halduskoormust tuleb vähendada, et raha tuleb kasutada eesmärgipärasemalt ning loomulikult saan olla siin ainult kahe käega poolt. aga see kindlasti ei ole ainukene meetod, et kontrolli tõhustada, vaid minu vaatepunktist on oluline ka see, et me praktikas äh, saaksime neid eelarvevahendeid paremini rakendada alati ei ole see mitte nii olnud. ja sellepärast äh, ma ütleksin, et äh, kontrollikoda on oma raportis öelnud, et Austria, Portugal ja Hispaania on need kohad, kus äh, vahendeid on kasutatud kohati vääriti. väga selge on see, et äh, meil on võimalus äh, digitaliseerida kõiki andmeid, kasutada äh, tehnoloogilisi modernseid vahendeid, aga kui palju vahendeid selleks konkreetselt on eraldatud, see on tehniliselt väga suur pingutus, see ei ole väga lihtne. ja minu ettepanek ja Austria poole ettepanek on olnud pikka aega juba see, et kasutaks äkki lihtsamaid meetodeid et äh, digitaliseerime kogu vahendite kasutamise ala ning äh, kui näiteks äh, lehm on suvel väljas niidu peal, siis me arvestame selle lehma kohta ühe hektari toetusrahaks see ei lähe Euroopa Liidule midagi maksma, seda oleks lihtne kontrollida, sellega saaks raha kokku hoida. siis äh, oleks niimoodi halduskoormus väiksem, raha kasutatakse tõhusalt ja nendes kohtades, kus tõepoolest äh, ka põllumajandustegevus kui selline toimub. jaa, äh, suur tänu, kolleeg Essel edasi on meil eelarve kontrolli komisjoni poolt olnud äh, väga suur võitlus selles osas, et lihtsustada äh, meie administratiivseid reegleid. mina ise esimehena ning äh, proua Kressle ja teised on ka läbirääkimistel nõukoguga selle nimel võidelnud ja ka edukalt võidelnud selleks, et lihtsustus oleks võimalik tulevikus ning Äh, kõiki lepinguid ei oleks vaja vastutada sellest vaatepunktist, aga teie ütlesite väga õigesti ka, et tuleviku õigusandlus peaks meie arust silmas pidama seda, et äh, nende reeglite rakendamine oleks lihtsam, sellepärast et osa vigades äh, just sellest sünnibki. siin on meil näiteks Euroopa Kontrollkoja liige, kes just hanke raportid ette valmistamas ja avalike hangete raportit, on palunud, et äh, halduskulude kontrolli saaks siia ka integreerida, sest ainult nii on võimalik meie vigade esinemismäära vähendada. proua Kressle ning ka mina ise ja teised äh, tahaksid äh, paluda, et need lihtsustused aset leiaksid ning äh, ma tahaksin paluda nüüd sellega seoses ka meie kolleege rahvusparlamentidest, et te äh, neid haldusreeglite elluviimist äh, vastustaksite sellepärast, et oluline on see, et me oleme siin küll lihtsustamisreeglid vastu võtnud, aga et need, need lihtsamad reeglid ka ellu kutsutakse sellisel kujul, nagu nad mõeldud on siin on kaks kolleegi veel, kes sõna soovivad, aga kui te tahate, härra Keldera, ehk äh, vastata siin veel, siis saate ka selle võimaluse, aga kahele kolleegile veel kord sõna siis. järgnevalt äh, Tšehhi sõnatist, palun. proua Tsereinova, olge head Dobrý den, vážení kolegové, kolegyně. Dovolte, abych také za Českou republiku. Tere hommikust, kallid kolleegid, daamid ja härrad paar sõna Tšehhi Vabariigi nimel. hetkel äh, tegelikult ainult üks koda funktsioneerib, senat, sest teine koda on alles koostamisel ja see on ka põhjus, miks ainult äh, on senat äh, siin Tšehhi Vabariiki esindamas. meil on olnud mõningaid probleeme Euroopa Liidu rahade kulutamisega teatud projektide jaoks, jah, tehti teatud vigasid ja võimalik, et ka meie poolt loodud struktuur oli liiga keeruline ja seega oli raske neid kontrollimehhanisme rakendada. see on meie jaoks suur õppetund tulevikuks. tahaksin tänada oma eelkäijat Austriast just, sest äh, mõned programmid ja reeglid on liiga keerukad võib-olla mitte meie poliitikute jaoks, sest et meie ei vastuta reeglite rakendamise eest praktikas. me oleme see üksus, kes vastutab kontrolli eest, aga reegleid rakendavad inimesed konkreetsetes asukohtades ja mõnikord on need reeglid liiga keerulised nende jaoks, nii et ehk peaks neid paremini koolitama, selleks et nad teaksid, mis on vastuvõetav, mis mõt-, mitte, mida kontrollitakse ja auditeeritakse. ja siis, äh, mis puudutab teatud projekte, siis peaks meil olema ligipääs ka teatud konsultatsioonidele ja nõuannetele, sest teatud protsessid on väga pikad, reeglid võivad äh, projekti elutsükli jooksul muutuda. Tšehhi riigikontroll võtab neid auditeid väga tõsiselt ja sellel on mõju poliitilisele debatile Tšehhi Vabariigis. see tahaksime, seega tahaksime me teid paluda et te võtaksite vastu paindlikuma lähenemise nendele eksimustele, sest et need ei ole mitte ainult meie eksimused, need on meie jagatud eksimused, sest äh, meie haldame kogu Euroopa Liidu maksumaksjate raha. ja me peaksime saama jagada neid kogemusi, informatsiooni nende vigade kohta selleks, et need oleksid tulevikus välditavad ka peaksid need tulemused olema avalikkusele nähtavamad, sest äh, avalikkus mõnikord ei teagi, et projektil olid sellised või teised mõjud. avalikkus teab, palju see maksma läks, aga mitte konkreetsete tulemuste kohta. võib-olla teab avalikkus, kui palju töökohti loodi, kui, milline see mõju oli tööhõivele aga mitte konkreetsete eh, tulemuste kohta, selle kohta, milline on olnud eh, projekti mõju ja kas on täidetud eesmärgid. seega oleks hea, kui projektid oleksid eh, paremini suunatud, sest mõnikord need äh, projektid, mida kohapeal vajatakse, ei mahu projekti eesmärkide sisse ja siis peavad inimesed vastu võtma paindliku lähenemise nendele projektidele selleks, et äh, raha saaks kasutada. tingimused peaksid olema väga konkreetsed ja siin peaksime saama paremini konsulteerida Euroopa institutsioonidega. ja, vielen Dank äh, und dann erhält das Wort der Kollege van. Äh, suur tänu ja nüüd saab äh, sõna meie kolleeg. Hollandist. Accountability uh, of the spending of the EU, EU funds aitäh, äh, räägime siin jällegi vastutusest Euroopa Liidu raha eest ja mina olen nõus meie kolleegiga Horvaatiast, härra Kerkovitšiga, kes ütles, et me peaksime keskenduma nendele tingimustele, mis meil on vaja selleks, et Euroopa Liidu rahasid kulutataks paremini, mitte ainult eksimustele. teisest küljest meil on vaja nende eksimuste kohta informatsiooni, minu arvates see on äärmiselt kasulik selleks, et pidada mõistlikku debatti meie riikide parlamentides selle kohta, kuidas parandada nende rahade kulutamist liikmesriikides. ja tahaksin küsida härra Kalderalt, kas äh, kontrollikoda tulevastes raportites äh, annab informatsiooni ka nende eksimusmäärade kohta, mis on olnud erinevates liikmesriikides, liikmesriigite kaupa, mitte aga ainult nendest eksimusmääradest äh, üldiselt ja milliseid teisi stiimuleid näeb ta selleks, et parandada seda liikmesriikide vastutust Euroopa Liidu eelarve kulutamise suhtes, aitäh. Ja, vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es sind jetzt eine suur tänu, head kolleegid. siin on juba väga mitmeid erinevaid aspekte välja toodud, äh, mis puudutab Kontrollikoja tööd, ka Tšehhi kolleeg esitas selle küsimuse, et millist toetust Euroopa Liidu institutsioonide poolt on võimalik saada neile oma töös. ehk saab president Caldera nendele küsimustele kohe esimene, omalt poolt vastused anda. aitäh! aitäh kõikide nende küsimuste eest, loodan, et saan neile ka vastata, mis vastab teie ootustele. esimene küsimus Äh, e, eelmisel koosolekul esitati mulle täpselt sama küsimus. mis äh, puudutas siis äh, liikmesriikide veamäära ja mida me saame siin ära teha ähm, Ma tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et uus finantsmäärus näeb ette lisatagatisi nende poolt, kes Euroopa Liidu fonde haldavad erinevatel tasanditel. ma arvan, et uus finantsmäärus tagab selle tagatisahela, kus liikmesriigide ametivõimud peavad äh, saatma oma kinnitusdeklaratsiooni ja Euroopa Liit tagab üldise tagatise. see mm, tagab meile sissevaade liikmesriikidesse ning kui meil on olemas usaldusväärne informatsioon, ja kui see alusinformatsioon on tõene ja annab äh, hea pildi liikmesriikidest, siis saame sellega tõesti tööd teha ja kui me niimoodi selle tagatisaela üles ehitame, siis äh, on lõpuks äh, riikide parlamentidel rohkem informatsiooni kui praegu, neil on rohkem infot äh, selle kohta, et äh, vastutavad ametivõimud äh, teevad oma tööd ja et meil on rohkem stiimuleid algusest peale, mis ennetavad vahendite ebaõiget kasutamist. sõltumat-, sõltuvalt fondidest oleme praegu olukorras, kus üle viiekümne protsendi eh, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal tehtud investeeringutest eh, olid eh, siis liikmesriikide hallata ja neil oli informatsiooni, mis oleks saanud äh, ebaõigete maksete tegemist vältida. miks seda siis ei tehtud, ma arvan, et äh, küsimus tuleb esitada just nendele, kes on liikmesriikides vastutavad. ja peame levitama häid tavasid, komisjon mängib siin oma rolli riiklike ametivõimude akrediteerimisel ning äh, paremini auditi ametivõimude haldamisel, kuid äh, siin on selgelt välja toodud see probleemi juur nagu härra Carrillo ütles, on ennetus parem kui tagantjärele parandamine ja tõepoolest see on niimoodi ja me peaksime seda probleemi just sellest aspektist kaaluma, kui me saame selle tagatisahela niimoodi üles ehitada, et iga liikmesriik peab kinni võrreldava teabe esitamise reeglitest, siis oleme Euroopas olukorras, kus meil on võimalik kaaluda paremini liikmesriikide olukordi ja samuti on parem ülevaade ka liikmesriikidel endil. meil on vaja tagada kahekümne kaheksa liikmesriigi võrreldav teave ja siis äh, saame äh, vähendada seda veamäära, kuid ma arvan, et parim äh, kulutõhususe meede on algusest peale tugevate ja tõhusate haldus- ja kontrollisüsteemide ülesehitamine liikmesriikides. ja äh, nagu öeldud, Hispaanias, Portugalis, Austrias äh, avastati, et äh, teatud rohumaa ei olnudki rohumaa, vaid oli hoopis mets või midagi muud, aga probleem on selles, et maa lappide identifitseerimissüsteem on, mis on liikmesriikide pädevuses, ei tööta. ma olen täiesti nõus, et me peame siin digitaliseerima, kuid vastutavad on liikmesriikide ametivõimud. Nende pädevuses on äh, nende territooriumi haldamine. audit ei ole see, kus äh, kõik see tuleb välja tuua, vaid audiitor peab lihtsalt kontrollima, et reaalsus vastaks nendele elementidele, aga põhielement on siin äh, maa identifitseerimine. paljudes liikmesriikides on siin aga probleem ja Euroopa Komisjon on väga hoolikalt äh, jälginud, kuidas neid programme kaasajastatakse ja kui me siin ühiselt äh, tulevikus koostööd teeme, siis selliseid vigu ei saa enam teha, sest äh, me oleme selle maa identifitseerimissüsteemi selleks ajaks juba kaasajastanud. küsimus, mis puudutab lihtsustamist ja paindlikumate vigade käsitlemist, ma arvan, et me peame vaatama Äh, kuidas me saame sisse viia lihtsamaid reegleid vähem keerukate protseduuridega, mis äh, lihtsustaksid äh, fondide haldamist ja kontrollimist riiklikul ja Euroopa tasandil vastavate ametivõimude poolt, kuid me oleme siin võimaluse käest lasknud, nagu ma ütlesin, järgmise raamistiku perioodiks siin on äh, palju erinevaid õigusloome tasandeid, mis on väga keerukad ning teatud puhkudel lisavad liikmesriigid veel omalt poolt tasandeid juurde, mis muudavad seda süsteemi veelgi keerukamaks. nii et äh, kui me arutame neid tingimusi äh, maksete tegemiseks, siis kõigepealt on maksekõlblikkuse tingimus, kuid need tingimused on erinevad liikmesriikidel liikmesriigid lisavad siia omalt poolt keerukust juurde, lisades ähm, maksekõlblikkuse valdkonnas uusi tingimusi. nii et keskendugem eelkõige tulemustele. ja kui ähm, tahame siin edasi liikuda, ma olen oma Portugali kolleegiga siin täiesti nõus, siis me peame vaatama, eh, kuidas saavutada tulemuslikkust. ja selleks on meil vaja algusest peale selgeid eesmärke, mida me tahame saavutada nende vahenditega, mis Euroopa Liidu eelarvest eh, ette nähakse konkreetsetele valdkondadele või programmidele ja kui meil on need eesmärgid olemas, siis peame konkreetselt välja tooma näitajad, mis aitavad kõiki neid, kes on vastutavad järelevalve eest, kes on vastutavad tulemuste saavutamise eest, et need kehtiksid neile kõigile. meil on vaja seega siin seost eelkõige tulemustega ja mitte sisendiga, meil on vaja tingimust, mis tagab selle, et maksed on seotud konkreetsete tulemuste saavutamisega. nagu ma ütlesin eh, illustratsiooniks, ehitame küll sadama, kuid äh, sadam ei tee seda, mida sadam tegema peaks. nii et kas Euroopa Liidu eelarvest oleks pidanud seda siis rahastama, kas äh, eesmärgid saavutati, need on need küsimused, mida tuleb esitada. ja see on kriitiline element, mis minu meelest oleks stiimuliks äh, paremate kulutuste tegemisele. see on osa üldisest pildist ja teiselt poolt on meil tulemuste saavutamine, nii et me peame kaaluma, kuidas me reegleid koostame, kuidas programme koostatakse, kuidas algusest peale identifitseeritakse tulemusi, mida läbi programmi soovitakse saavutada. ma usun, et olen enam-vähem suutnud kõikidele küsimustele vastata, kuid tahaksin öelda Harri Carriellole, et tõepoolest Euroopa Kontrollikodal oleks väga rõõmus, kui meid kutsutakse Euroop-, kui meid kutsutakse seda raportit Itaalia parlamenti esitlema, minu kolleeg Pietro Russo, kes on kontrollikoja liige, on olnud äh, teiste raportite esitlemisel väga aktiivne, mitte küll selle konkreetse raporti esitlemise puhul, kuid ma arvan, et minu minu äh, üks teine kolleeg on valmis äh, seda küsimust riiklike ametivõimudega arutama. meie iga-aastane raport saadetakse kõikidele liikmesriikide parlamentile ning me püüame neid tulemusi arutada kõikide parlamentidega, kes selle vastu huvi üles näitavad. teised raportid ei saadeta, teisi raporteid ei saadeta süstemaatiliselt laiali, kuid need on kättesaadavad. muidugi saame mm, süstemaatiliselt ka edasi saata neid teisi äh, konkreetseid äh, raporteid, kõik võib-olla ei ole asjakohased äh, riiklike parlamentide tegevuse puhul, kuid äh, siis on võimalik teile ülevaadet saada Euroopa Kontrollikoja tegevusest. härra Aade kutsus üles meid looma uut äh, ülesehitust Euroopa kontrollide puhul ning ma arvan, et see ülesehitus tuleb luua uue finantsmääruse alustaladele, kuid meil on vaja ka tihedamat koostööd riiklike kontrollikodadega ja Euroopa Kontrollikojaga, nagu teie teete siin täna Euroopa Parlamendi ja riiklike parlamentide vahel. me saame ülevaate sellest, mis toimub ainult siis, kui kõik teevad tihedamalt koostööd ja see läheb kaugemale tänase hommiku arutelu teemast, see läheb ühtekuuluvuse põllumajanduspoliitika valdkonda, majandusjuhtimise valdkonda, kus on tehtud erinevaid ettepanekuid, kus äh, liikmesriikide parlamendid on muidugi ka huvitatud osapooled. me ehitame üles pangaliit, liitu ühtse kriisilahendusmehhanismiga, ühtse järelevalvemehhanismiga, mis on Euroopa Kontrollikoda siin, mis on Euroopa Parlamendi roll siin, millised on, milline on Euroopa Parlament, liikmesriikide parlamentide roll ja milline on riikliku tasandi järelevalve roll, neid küsimusi on vaja ka kaaluda, sellepärast et ma arvan, et see saab olla aluseks üldise aruandekohustuse pildi saamisest. Uh, suur tänu, tahaksin nüüd esitada teile küsimusi, küsimuse, kas ähm, liikmesriikide parlamentide esindajad või Euroopa Parlamenti esindajad soovivad sõna saada, kui ei soovi, siis äh, saab sõna proua Vakiene, kes äh, saab samuti omalt poolt äh, teema kokku võtta. Dėkui pirmininkė. Visų pirma, norėčiau aš informuoti. Suur tänu. Kõigepealt äh, tahaksin öelda, et Euroopa Kontrollikoja iga-aastane aruanne on, on arutlusele Leedu parlamendis kõrgema auditiameti president viib seda läbi, nii et seda aruannet esitletakse parlamendi auditikomisjonile ja meil on selle üle väga hea meel, sellepärast et see lubab meil näha, millised on ühised vead ja näeme ka, millised on meie enda tehtud vead selles kontekstis, see lubab meil äh, sellest õppida ning äh, tagada edaspidi paremat kulutuste kontrolli. tuginedes meie kogemusele, pean ütlema, et mõnikord on meie reeglid liiga ranged ja mõnikord on väga raske neid reegleid rakendada, et saavutada soovitud eesmärki ja mõnikord me ei saavuta põhilist eesmärki just nende reeglite keerukuse tõttu, seepärast peaksime võib-olla tagama rohkem paindlikkust äh, sellel tasandil, sellepärast et kui äh, projekte viidakse ellu kahe-kolme aasta jooksul, siis on väga oluline saavutada soovitud eesmärgid ja mitte lihtsalt äh, raha ära kasutada. ma arvan, et äh, me peaksime kõik, äh, kaasa arvatud ka Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament, arvesse võtma kõiki neid asjaolusid selleks, et saavutada meie ühist eesmärki, aitäh! jaa, vielen dank! suur tänu, austatud daamid ja härrad, head kolleegid! täna hommikul oleme me väga intensiivselt oma kogemusi jaganud ja mõtteid jaganud liikmesriikide parlamentide töö kohta ja ka Euroopa Parlamendi töö osas. ma arvan, et kokkuvõtteks saame me öelda ühte, nimelt, et alati on hea selliseid kogemuste vahendusi korra, vahetusi korraldada, sellepärast et õppivate organisatsioonidena on ikka ja jälle võimalik oma tööd parendada ma arvan ka, et Euroopa Liidus on väga hea praktika see, et parimat praktikat äh, välja raalitakse ja need keskmesse seatakse. ma arvan, et äh, Euroopa Kontrollikoda ning audiitorid et äh, koduriikides ei leia seda, et nende töö on aluseks, et äh, parlamentide tööd kritiseerida, vaid nad tegelikult aitavad meil teha järelmeid selle kohta, kuidas oma tööd parendada. ma saan olla nende kolleegidega ainult nõus, kes diskussiooni jooksul ütlesid, et äh, maailma majandus- ja finantskriisis ning olukorras, milles täna väga paljud Euroopa Liidu liikmesriigid on, nimelt et Ehm, me seisame väga suurte majanduslike raskuste ees. oluline on selles äh, olukorras juhtida inimeste tähelepanu sellele, kuidas äh, maksumaksja raha kasutatakse ning kokkuvõttes äh, ma arvan, et Hollandi kolleeg ütles väga hästi selles, seda, et ka Euroopa Liidu vastuvõtmine Äh, inimeste silmis äh, sõltub sellest, äh, kuidas avalikku raha kontrollitakse ja selle kulutamist kontrollitakse. sellepärast Euroopa Parlamendi eelarve kontrolli komisjon on ka tõhusamalt tööd hakanud tegema ja ma saan öelda, et olen nõus härra Mulderiga, et Euroopa Parlamendis on äh, Äh, ka parlamendiliikmed fraktsioonide üleselt nõudnud äh, selliseid kontrolle. Äh, tahaksin tänada ka meie kahte võtmekõnelejat, härra Kalderat ja proua Vaikinet. samuti tahaksin tänada rahvusparlamentide esindajaid, kes on täna tulnud siia. mul oleks väga hea meel, et järgnev arvamuste vahetus leiaks asut juba õige pea ning kutsuksime teid nüüd võileiva äh, lõunale, mis on siin meie saali taga, nii on võimalik ka individuaalselt eh, inimestel omavahel suhelda. nii et veel kord suur tänu, et tulite Brüsselisse meie kohtumisele ning loodan, et need viljakad eh, mõtted eh, on võimalik peatselt ka praktik-, praktikasse rakendada. sellega on meie kohtumise ametlik osa lõppenud, suur tänu!